mes chers collègues mesdames messieurs je vous propose de prendre vos places lugupeetud daamid ja härrad palun istuge oma kohtadele tahaksin paluda vaikust saalis meil on täna väga mm, pikk päevakord vaja läbi võtta, meie koosolek on väga pikk täna pealelõunal ja minu kohustus on tagada see, et me oma kõneajast kinni peame. niisiis ma vabandan juba ette, kui ma teiega täna karmikäeliselt käitun. võib-olla te teate juba, mis meil päevakorras täna on kui äh, kellelgi päevakorra osas kommentaare, ettepanekuid, vastuväiteid ei ole, on see vastu võetud. nüüd äh, edasised juhataja teadaanded. Äh, meil on täna meie erikomisjoni kõik ametlikud keeled tõlkes esindatud ja Äh, see kohtumine on ka avalikult kättesaadav, see kantakse veebis äh, üleilmselt üle. põhimõtteliselt äh, me kuulame täna ära üheteistkümne hargmaise ettevõtte esindajad, kelle me oleme kutsunud siia oma koosolekule. kuid enne koosolekuga alustamist ning võttes arvesse seda mm, kahe päeva tagust tragöödiat, mis Pariisis aset leidis, paluksin ma mm, teil äh, avaldada austust äh, vaikuse minutiga ohvrite peredele ja ohvritele, austamaks niimoodi äh, sarnaste tragöödiate ohvreid. Äh, ähm, niisiis palun tõuske vaikuse minutiks. je vous remercie. nous avons donc prévu d'auditionner les représentants de niisiis me kuuleme ära täna üheteistkümne hargmaise ettevõtte esindajad. Te olete kindlasti näinud, et meie koosolek on täna viietunnine, me oleme täna siin kuni kella kaheksani peale, õht, pealelõunal ehk siis õhtul. see tähendab seda, et me peame olema väga distsiplineeritud oma töös. meie koosolek koosneb kahest paneelist, esimeses paneelis on esindatud viis argmaist ettevõtet ning pärast seda toimub küsimuste voor, kus kolm fraktsiooni saavad esitada küsimusi ning pärast seda toimub veel teinegi paneel, kus võtavad sõna kuus ettevõtet ja nende esindajat. iga ähm, Hargmaise ettevõtja esindaja saab äh, teha viieminutilise sissejuhatava sõnavõtu ning siis iga saadik, kes nimekirjas on, saab esitada kahe minuti jooksul ettevõtjate esindajatele küsimusi ning pärast seda esindajad saavad viie minuti jooksul nendele küsimustele vastata. see äh, kohtumine siin on ähm, maksuküsimuste eriotsuste komisjoni viimane kohtumine. meie töö tulemus esitatakse täiskogule Strasbourgis ja seda siis järgmisel nädalal ja täna me oleme korraldanud selle koosoleku just seetõttu, et meie saadikutel oleks võimalik teha teatud järeldusi ähm, ja ka selleks, et need järeldused saaks kajastatud ka selles raportis, mis järgmisel nädalal siis täiskogul vastu võetakse. ma tahaksin tänada ettevõtjate esindajaid ja juhatajaid, kes täna siia on tulnud ja see asjaolu, et nad täna on siia tulnud, näitab selgelt seda, et Äh, isegi mitte kõige võimsamad majandusettevõtjad äh, äh, ei saa lubada endale seda, et nad ei tee koostööd Euroopa Parlamendiga ja meil on väga hea meel, et olukord just selline on. ja nüüd meie külalistele ja siinviibijatele või veebis meie jälgijatele tahaksin ma öelda veel järgnevat Euroopa Parlament lõi selle komisjoni pärast LuxLeaks skandaali Euroopa Parlament andis meie mandaadi selleks, et äh, tegeleda äh, maksudest kõrvale hoidumise praktikate uurimisega Euroopa Liidus ja selleks, et me tuleksime välja omapoolsete ettepanekutega äh, olukorra lahendamiseks ja parendamiseks ja seetõttu olemegi OECD-ga ja Euroopa Komisjoniga aasta algusest saati teinud koostööd. Euh, ning Eh, seega ei teki kahju ka ühen-, ühenduse eelarvele. ent meie huvides on tagada, et, et konkurents on võrdne nii ettevõtete kui ka liikmesriikide vahel. ning need põhimõtted äh, sisaldavad lisaks veel ka võrdsust ning võrdseid õigusi ning praegu on olukord niisugune, et konkurents on moondunud maksustamise küsimustes ning sellest ning olukorrast saavad kasu rohkem teatud riigid teiste arvelt ning teatud ettevõtted teiste arvelt. meie ja avaliku arvamuse silmis tuleks niisugune olukord lõpetada. džungliseaduse aeg peab mööda saama ettevõtete maksustamise valdkonnas ei, ei tohiks enam meil tekkida niisugusi lapsliikstaolisi olukordi. Te olete tõenäoliselt kursis meie komisjoni mandaadi ja raportiga. me ei ole kohus, me ei ole uurijad, me oleme seadusandlik kogu ning me vaatame lihtsalt, kus on negatiivsed halduspraktikad, kus on halvasti toimivad seadused ning kuidas need on võimalik asendada paremini toimivatega. ning kuna meil on täna aega, siis ma äh, kuna meil on aega vähe, siis ma soovitaksin meil mitte rääkida asju, mis ei ole õiged ega asjakohased, ei mingeid muinasjutte. Te olete kursis uurimustega, ning äh, tööga, mis on ära tehtud pa-, siseriiklike parlamentide uurimiskomisjonide poolt, kes on meie komisjoni sarnased, sellega, mis on avaldatud ajakirjanduses, me oleme käinud uurimas äh, poolt tosinas Euroopa riigis neid küsimusi, muuhulgas Šveitsis, meil on päris põhjalik informatsioon selle kohta, kuidas tegelikult asju aetakse selles valdkonnas. ning mis meile huvi pakub, on teie kogemuste kohaselt varem ja praegu, kuidas teie strateegia, ettevõtte strateegia toimib olemasolevas seadusandlikus raamistikus? me tahaksime mõista, kuidas see raamistik praegu võib maailma juhtivatel oma valdkonna ettevõtetel, ette, ettevõtete juures endiselt soodustada mingeid niisugusi üliloomingulisi maksunduslikke lähen-, lähenemisi. ning lisaks huvitaksid meie, meid teie seisukohad soovituste osas kahekümne esimese sajandi majanduse regulatsiooni osas. paljudega teist on juba konsulteeritud Euroopa Komisjoni esindajate poolt või OECD poolt. et ettevõtlustulu maksustamine on reaalsus juba sada aastat täna on olukord loomulikult muutunud, sest sada aastat tagasi ei olnud hargmaiseid ettevõtteid, polnud digitaalmajandust. niisiis on küsimus, missugune süsteem Euroopa Liidus ja ülemaailmselt võimaldaks muuta maksukonkurentsi võrdseks võ, tagada kõigile võrdsed võimalused, tagada teile vabadus, mis on vajalik tulu teenimiseks ning võimaldaks samas liikmesriikidel äh, maksunduslikult võrde, võrdselt äh, finantseerida avalikke teenuseid. teatud äh, teie ettevõtetest on praegu uurimise all osades liikmesriikides või Euroopa Komisjoni poolt, mõnikord on see uurimine mitteametlik ja loomulikult võimude lahususe põhimõttest lähtuvalt Euroopa Parlament ei saa nendesse menetlustesse sekkuda ning te ei pea vastama küsimustele, mis on seotud nende uurimistega. seda ma tahtsingi öelda ning nüüd võtame meie esimese paneeli ja sõna saab härra Niklas Lundblad, kes on riigisuhete mm, valdkonna juht Google'is. viis minutit, palun austatud esimees, komitee liikmed, mul on väga hea meel, et mind siia kutsuti ning ma kasutan seda võimalust, mis mulle on antud. usun, et on praegu hea hetk rääkida sellest, kuidas hargmaised ettevõtted maksavad tulumaksu. küsimus on poliitika, poliitilise tähelepanu all olnud juba mõnda aega. Euroopa Liidus ja mitmetes teistes jurisdiktsioonides, kus me oleme taolistes parlamentaarsetes aruteludes osalenud, on seda ka arutatud, näiteks aust-, muuhulgas Austraalias ja Ühendkuningriigis meie juhatuse esimees, eks Schmidt, kirjutas kaks aastat tagasi juba ajakirjanduses, et riigid peaksid omavahel avalikult arutama seda, kuidas ülemaailmset maksusüsteemi reformida ning arutama seda ka OECD-ga. ning tundub, et see protsess on viimase kahe aasta jooksul hästi edasi liikunud. me oleme samuti öelnud, et riikide rolliks ongi reeglid paika panna ja ettevõtted täidavad need. meie ettevõte täidab maksuseadusi nii, nagu need on kirja pandud eelneval kümnendil ning olukord ei ole Google'i puhul kuidagi erinev teistest ettevõtetest. me kasutame neid maksuvõimalusi, mis on ette nähtud seadustes ja mida kasutavad praktiliselt kõik hargmaised ettevõtjad. mis puudutab meie tegevust, siis oleme globaalne ettevõte, meil on üle neljakümnes riigis seitsekümmend kontorit ning meil, meie kasutajad ja äripartnerid on paigu-, on laiali üle kogu maailma. meie peakorter on Iiris, Iiris, kus meil on viis tuhat töötajat, teenindame Lähis-Ida, Aafrika ja Euroopa kliente kokku on meil üle neljateistkümne tuhande töötaja Euroopa Liidus ning oleme investeerinud miljardeid eurot, eurosid Euroopa infrastruktuuri ning Euroopa partnerlustesse. isegi arvestades neid äh, olulisi investeeringuid, on Google nagu teisedki hargmaised ettevõtted olukorras, kus ta maksab enamuse oma maksudest äh, oma päritoluriigis. meie ülemaailmne maksumäär oli üheksateist koma kolm protsenti, kolm koma kolm miljardit Ameerika dollarit, kaheksakümmend protsenti nendest maksudest maksti Ameerika Ühendriikide osariikide ja föderaalvalitsusele. niisugune maksude jaotus tuleneb sellest, et eh, ent tulumaks makstakse eh, mitte lähtuvalt klientide asukohast, vaid tulult lihtsalt ning meie tulu on põhiliselt intellektuaalomandist, see on siis algoritm ning, eh, ning muud äh, tehnilised lahendused, millele tugineb meie otsimootor ning see, see on Google Inc meie valdus, emafirma valduses. ning äh, Google Inc ja Google Island Holdings äh, valdavad neid, neid väärtusi. praegused äh, maksusüsteemid on suunatud sellele, et maksustatakse tulu seal, kus on koondunud riskid ja kus luuakse väärtust ning seda ei tohiks alahinnata, isegi niisuguse eduka ettevõtte puhul nagu Google. Google Inc, Google Incorporated kulutas eelmisel aastal üheksateist miljardit dollarit teadus-arendustegevusele. osa teadus-arendustegevuse riskidest äh, on seotud ka äh, Google äh, Europe Islandiga ja Iirisse läksime me osalt ka sellepärast, et Iirimaa maksusüsteem oli soodus meile kasutatakse äh, double Irish süsteemi, mida paljud Ameerika firmad on kasutanud, selle kohta on kirjutatud väga erinevalt, aga samas ei mõjuta see kuidagi äh, seda maksumäära, mis me kokku maksame Euroopa Liidu liikmesriikides. kuidas siis me, meie struktuur toimib eri Euroopa Liidu liikmesriikides? Google Germany, Google Sweden näiteks, milles mina töötab, töötan, täidavad kahte põhilist funktsiooni. kõigepealt äh, osutavad tugiteenust marketingile, sest mõned meie reklaamiteenused on väga keerulised ning hea on, kui meie töötaja on kohapeal olemas, et ettevõtetele selgitada, kuidas meie reklaamisüsteem toimib ja, ja kuidas on võimalik sellest kasu saada. ning ta, osutatakse ka teadus-arendustegevusi, meil on näiteks Google Germanis tööl üle kolmesaja tarkvarainseneri ning äh, siirde hinnastamine toimub meil nende ettevõtetega ausate turutehingute põhimõttel ning enamus rahva, rahvusvahelisi firmasid niimoodi toimibki ja alternatiivis ole, alternatiiviks oleks ainult teenuste sisseostmine mitteseotud ettevõtetelt. ning see struktuur peegeldab rahvusvahelise maksusüsteemi põhimõtteid, et tulumaksu lõviosa makstakse ettevõtte päritoluriigis no,. loomulikult on osad nendest reeglidest, reeglitest muutumas, näiteks see double Irish süsteem muutub praegu Iiris ka ja Euroopa Komisjon on samuti oma seisukohti väljendanud selles küsimuses ning see on, see on paratamatu edasiminek liikmesriigid kasutavad maksupoliitikat selleks, et soodustada nende riikidesse tehtavaid teadus-arendusinvesteeringuid. OECD kohaselt kolmkümmend kuus liikmesriiki on niisugused soodustused ja põhimõtted kehtestanud ning ma eeldan, et ettevõtted jätkavad nende järgimist, aitäh! <laughs> vabandust, aga meie aeg on väga täpselt piiratud ning me peame tasakaalustama siis teie sissejuhatavad sõnavõttu, teie strateegia ja muu kohta sellega, mis te, te saate pärast võimalust lisada. nüüd saab äh, sõna proua Delfin Rei, Facebooki avalikussuhete direktor Lõuna-Euroopa regioonis. vabandust. jaa, it's, it's open. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci. daamid ja härrad, aitäh, et äh, mul on täna võimalus siin Facebooki esindajana teie ees esineda. nagu öeldud, olen Lõuna-Euroopa regiooni avalikussuhete direktor, olen, äh, meie töötame Pariisist, kus töötab ka OECD. ma ei ole küll maksuspetsialist, kuigi tegelen maksuküsimustega ja puudutan neid asju ka täna ainult põdu, põgusalt. Facebook on Ameerika ettevõte, mis tegutseb ülemaailmselt. Euroopa on Facebookile väga oluline piirkond, ning äh, mul on hea meel rääkida meie panustest Euroopa majandusse, meie investeeringutest ning äh, loomulikult selgitan ka meie maksustruktuuri. Facebooki visioon ja missioon on tagada ühendatud maailm, me oleme innovaatiline ettevõte ning äh, aitame inimestel suhelda üle kogu maailma ja vahetada kogemusi ühendame praegu poolteist miljardit inimest üle maailma, kellest äh, kolmsada miljonit on eurooplased. juba kaks tuhat kaheksa korraldasime oma struktuuri nii, et oleks võimalikult lihtne üle maailma äh, finantsperspektiivist, finants, finantsiliselt plaanis teenuseid osutada meie ärimudel tugineb reklaamipinna müügil internetis, peegeldab niisugust tugevat konkurentsiolukorda sellel turul ning praeguse seisuga on Facebook ettevõte, kes investeerib taristusse ja töötajatesse märkimisväärselt. oleme ülemaailmne ettevõte aga meil on ka märkimisväärne, märkimisväärsed Euroopa tunnused, meil on neliteist bürood ja filiaali üle Euroopa ning tuhat seitsesada inimest töötavad meil Euroopas. meie Euroopa peakorter on Dublinis, see avati kaks tuhat üheksa ning seal töötavad praegu kaks tuhat inimest reklaamitoodete pakkumisega meie klientidele ning kasutaja toe tagamisega Euroopas ja üle maailma. lisaks on meil andmete hoidla rahvusvahelise ulatusega Rootsis, mis avati käesoleval aastal. avasime ka intellektitehnika uurimiskeskuse Pariisis. meil on Londonis uurimiskeskus ning mitmeid keskusi veel Hamburg, Madrid, Brüssel, Varssavi, Milano, Stockholm, Amsterdam ja Amsterdam ja teised. iga päev kasutab Äh, Facebook, kasutavad Facebooki paljud Euroopa sisuloojad, väikeettevõtjad, kes jõuavad äh, seda kasutades ähm, tarbijateni ja klientideni üle kogu maailma. paljud uue majanduse tegijad Euroopas on kasutanud Facebooki, Spotify ja nii edasi. ning võiks, neid võiks tsiteerida päris palju. kaks tuhat neliteist uuringu tulemusena tuvastati, et kahekümne kaheksas liikmesriigis oli Facebooki panus viiskümmend üks miljardit ähm, dollarit ning äh, väga palju loodi ka töökohti. meie ärimudel tugineb partnerlusele, äh, aitame riikide majandustel kasvada ning digitaliseeruda. usume, et äh, tõhus digitaalne Atlandi-ülene turg aitaks meie ühiskondadel areneda. nüüd asja tuuma juurde. Facebook võtab oma maksukohustusi väga tõsiselt, maksame kõik maksud, mis, mida seadus nõuab, igal pool, kus me tegutseme, muuhulgas Euroopas, Facebook, Facebookil on, on, on siis emaettevõte Iirimaal ning tütarettevõtted, tütarettevõtteid ka Lõuna-Ameerikas meil on rahvusvahelised eh, keskused, mis tegelevad eri eh, ülesannetega, toetavad meie ärioperatsioone, eh, suhtlevad suurte reklaamifirmadega, tagavad oma reklaamiteenuse ning teised tütarettevõtted ja filiaalid aitavad jällegi hallata andmehoidlaid ning tagavad kasutaja toe tulumaks. esimees katkestab, proua, kahjuks viis minutit on läbi ning ma annan seega märku ka teistele, et ärge võib-olla nii palju rääkige oma ettevõttest, me oleme sellega tõenäoliselt kursis. vaid minge kohe asja tuuma juurde. tulumaksustamine, ettevõtte tulumaksustamine ja kuidas te nendele küsimustele vaatate. proua, te saate pärast võimaluse vastata küsimustele ja veel midagi rääkida. nüüd Amazoni esindaja proua Monique Mesh, hääldasin ma õigesti, jah, just. avalikussuhete äh, esindaja ülemaailmses plaanis. aitäh, meie mõtted on täna prantslastega. ma olen Monique Mesh ja mina tegelen äh, äh avaliku poliitikaga ja äh, mina olen siin koos äh, Steve Dashmaniga. suur aitäh äh, selle eest, et mind kutsusite siia rääkimaks siin komisjonis, rääkimaks olulistest maksuküsimustest. ja me tahame omalt poolt toetada selle komisjoni tööd ja jagada omalt poolt rahvusvahelise maksureformi ja poliitika ähm, nägemust, eriti just, mis on seotud BEPS projektiga ja CCCTB ähm, projektiga Amazon on üle-euroopaline äh, projekt, me oleme üheksakümne neljandast aastast Euroopas töötanud, meil on üle kolmekümne üheksa tuhande äh, töötaja üle viiekümnes kohas üle kogu Euroopa Liidu. me keskendume esmajoones just väikeettevõtjatele ja tarbijatele. paljud väikeettevõtjad tegelevad just piiriülese müügiga. meie äh, jagame Euroopa ühtse turu edulugu ja me tahame, et eh, nii Euroopa-siseselt kui rahvusvahelisel tasandil oleks reeglites ühtsus tagatus, tagatud. meie tahame investeeringuid eh, teha oma ettevõtte kontekstis ja meie jaoks on väga oluline see, et reeglid oleksid selged. ja seetõttu me eh, toetamegi OECD BEPS projekti eesmärke, ehm, kuid Eh, ja eh, tuleb tunnistada, et BEPS eh, projekt on saanud üksmeele enda taha paljudes valdkondades, palju osapooli on sellesse projekti oma panuse andnud, me hindame seda saavutust kõrgelt. nagu BEPS projekti raames on öelnud, on oluline selle üksmeele najal edasi liikuda, selleks et koordineeritult oma eesmärkideni jõuda. meie leiame, et Euroopa Liit saab Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil koordineerimise valdkonnas palju ära teha. Euroopa Liidul on väga oluline roll järgnevates kriitilistes sammudes. kõigepealt äh, äh, äh, see äh, äh, äh, mitme osapoolega lepe, mille kallal ähm, OECD tööd teeb, peaks saama võimalikult paljude riikide allkirjad. lisaks sellele tuleks tegeleda sellega, et töötada välja kasumi küsimuses mõistlikud reeglid, sellega peaks OECD järgmisel aastal välja tulema, sest et olgem ausad, me peame arvesse võtma ka investeeringutega kaasnevaid kahjusid, mis aeg-ajalt aset leiavad ähm, nii kahjum kui kasum peaks olema sarnaselt reguleeritud. lisaks sellele ähm, riigid peaksid tagama ähm, mõistlikud meetmed arbitraažiks, siduvaks arbitraažiks. ja järgnevad sammud BEPS protsessis on väga olulised selleks, et oleks selgus äh, selles valdkonnas nii maksuhalduritele kui tarbijatele ja sellepärast me toetame OECD tööd ka jätkuvalt. ja kui me räägime nüüd BEPS-ist, siis meie ähm, lisaks sellele toetame ka seda, mida komisjon on teinud äh, ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi küsimuses. meie saame aru, et selle etteme-, ettepaneku eesmärgiks on vähendada keerukust ja meie tahame, et äh, maksuvaldkond muutuks lihtsamaks ja halduskoormus väheneks. me oleme paljude ettevõtete kommentaaridega nõus, et ilma konsolideerimiseta mm, ei ole võimalik ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi paljusid hüvesid realiseerida. ja see tähendab seda, et äh, mis tahes ettepanekud peavad käsitlema nii kahjusid kui kasusid. ja äh, see puudutab näiteks ka Amazoni, äh, kes tegeleb suurte investeeringutega, aga see puudutab tegelikult ka väikesi ettevõtteid ja keskmise suurusega ettevõtteid. kui konsolideerimine ei ole võimalik alles hiljem, siis äh, meie ettepanek on kaasata äh, kohustuslik siduv arbitraaž äh, sellesse ettepanekusse. praegu äh, OECD-s seda teemat ka arutatakse, see hoiaks ära Euroopa-sisese topeltmaksustamise ja äh, edendaks paremat koostööd liikmesriikide vahel. ja eriti, mis puudutab siirdehinna vaidlusi, oleks see kasulik ja see on kindlasti äh, maksumaksjatele ka oluline. kokkuvõtteks kokkuvõtlikult tahaksin öelda, et Amazon pooldab maksusüsteemi, mis äh, koosneb äh, selgetest reeglitest ja mis tagab äh, ühtsed võimalused kõigile, aitäh! aitäh, proua! <clears throat> nüüd lähme teise valdkonda HSBC pangast, härra McKinnon, kes on maksudivisjoni juht, viis minutit, proua McKinnon, te, härra McKinnon, te näete, kell on seinal tere päevast äh, ja mina esindan HSBC äh, äh, panka ja mul on väga hea meel täna siin komisjonis oma ettevõtet esindada. kõigepealt tahaksin ma rääkida sellest, kuidas HSBC tegeleb maksuküsimustega ma usun, et see on just see esmane küsimus, millega te palusite meil tegeleda. meie läheneme maksuküsimusele sellest valgusest, et meie peame maksma oma õiglase maksumäära äh, nendes riikides, kus me tegutseme ja selleks, et tagada selle saavutamine äh, teeme me tööd selle nimel, et äh, üldised reeglid ja siirdehinnaga seotud reeglid äh, tagaksid selle, et äh, kasumid oleksid peegeldatud õiglasel viisil seal, kus need teenitakse ja me ei taha kindlasti ka agressiivseid maksudest kõrvalhoidumise tehnikaid kasutada veel üks valdkond, mis on meie jaoks väga oluline, on see, mis puudutab läbipaistvust. meie äh, usume, et maksuhaldurite ja ettevõtetega tuleb teha ähm, läbipaistvat koostööd, me pooldame ka riigipõhist aruandlust, äh, mis on CRD nelja kontekstist äh, tõusetunud läbipaistvus on meie jaoks väga olulise tähtsusega, sest et me oleme ju pank ja Äh, nii mõnedki äh, teie liikmetest ja võib-olla ka mõned sidusrühmad tahavad kõnelda ähm, meiega sündmusest, mida teatakse Swiss Leaksi nime all. Äh, see on midagi, mis leidis aset seoses HSBC-ga seitse aastat tagasi ja me tol ajal juba tunnistasime seda ja praegu ka tunnistame seda, et tol ajal meie eraõiguslikus pangas aset leidnud praktikad olid vastuvõetamatud. me tervitame vägagi FATCA ähm, seadusandluse väljatöötamist hindamist üleilmsel tasandil ja ühtseid aruandluse mm, raamatupidamisstandardeid, mis peaks lähima paari aasta jooksul jõustuma. ma usun, et mm, meie leiame, et äh, läbipaistvus on eriti just meie klientide jaoks äh, väga oluline ja see on meie töös ka suureks abiks. mis puudutab meie eraõiguslikku panka, siis meie oleme äh, seda ettevõt-, mõtet radikaalselt muutnud. Te näete seda, mida me oleme ära teinud äh, meie veebilehelt, me oleme seal selgelt äh, ära toonud selle, mis on ette võetud, aga ma tahan välja öelda selle, et me oleme äh, selle kultuuri ja praktika seal ettevõttes täielikult ümber kujundanud. me oleme nii suurel määral kui vähegi võimalik äh, taganud selle, et äh, kui me teame, et äh, meie kliendid tegelevad maksude pettusega ja maksudest kõrvalhoidumisega, et siis me anname sellest teada asjaomastele ametivõimudele ja võitleme seeläbi rahapesu vastu. ja nüüd liigun selle Äh, teema juurde, mis tõusetus selle komisjoni äh, neljanda novembri raportist. ma arvan, et on kolm peamist põhimõtet, äh, mille meie oleme sellest raportist välja toonud. esimene puudutab ühtsuspõhimõtet ja koherentsuspõhimõtet. me tervitame seda vägagi. ma ei hakka kordan seda, mida Amazoni esindaja ütles, kuid see, mida tema ütles, oli vägagi mõistlik ja loogiline. Äh, veel üks valdkond, mida me vägagi toetame, on see, et äh, Äh, maksustamine peab toimuma seal, kus äh, ettevõtlustegevus toimub äh, ja HSBC seda pooldab kogu hingest. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me toetame ka mm, kolmandat põhimõtet, milleks on läbipaistvus. ma usun, et ähm, Maksuametiga suheldes on läbipaistvus väga oluline, kui me räägime sellest, kus makse makstakse, kus äritegevus toimub. see on meie arvates vägagi mõistlik lähenemine ja maksu Äh, läbipaistvuse äh, liikumine, mis praegu aset leiab ja mis aitab äh, ka meid pangana, on vägagi ähm, positiivsed asjad, näiteks automaatne infovahetussüsteem on meie jaoks väga väärtuslik süsteem ja see ei ole oluline mitte ainult meie jaoks, vaid ühiskonnale laiemalt. suur aitäh teile! Merci beaucoup, monsieur le dir-. aitäh, härra direktor ning see, mida te rääkisite riigipõhiste aruannete kohta, pakub meile loomulikult erilist huvi ning see on põhimõte, mis on rakendatav teie valdkonnas, aga ei rakendu veel teistes valdkondades ning selle üle arutatakse väga elavalt praegu meie ringkondades. nüüd Barclays esindaja Mark Hubbard, kes on sisuliselt teie, teiega analoogse ametikoha peal, palun. suur tänu et olete mulle täna andnud võimaluse siin sõna võtta, mina olen Mark Habard ja tegelen maksuküsimustega juba aastast tuhat kakssada kolmteist Barclays. ma olen selle teemaga tegelenud kakskümmend aastat ning mind huvitavad äh, teemad, mis lihtsustavad maksuküsimusi piiriüleselt ja seetõttu on mul hea meel siin täna olla ja loodetavasti saan sellele kaasa aidata enne kui lähen nende üldiste teemade juurde, tutvustan natukene ka Barclayst ja meie lähenemist maksuküsimustele. me oleme finantsteenuste pakkuja, meil on sada nelikümmend kolm tuhat töötajat üleilmselt, me tegeleme klientide erinevate teenuste pakkumisega Ühendkuningriikides, Lõuna-Aafrikas, Ameerika Ühendriikides. me pakume erinevaid pangandusteenuseid, ka jae pangandust, krediitmakseid, investeerimist. kaks tuhat neliteist maksime kokku kolm koma viis miljardit Briti naela maksudeks ning üks miljard puudutas ettevõtte tulumaksu ning kasum oli veerand miljardit. seega meie maksumäär oli nelikümmend viis protsenti eelmisel aastal. kui me vaatame oma geograafilist jalajälge, siis enamik maksudest maksti Ameerika Ühendriikidest, Ameerika Ühendkuningriigis ja Lõuna-Aafrikas ning kõige rohkem Ühendkuningriigis. kui analüüsiti suu-, saja su,, sada suurimat ettevõtet Ühendkuningriigis, siis Barclays oli aastal kaks tuhat neliteist suurim maksumaksja. viimase kolme poole aasta jooksul oleme ellu viinud Äh, sisemiste muudatuse programmi üleilmselt, mis on radikaalselt muutnud seda, mida me teeme ja kuidas me asju ajame. selle tulemusena avaldasime aastal kaks tuhat kolmteist ka meie maksupõhimõtete äh, dokumendi, millest me lähtume oma tegevuses. iga maksuotsuse puhul, iga tegevuse puhul, mida meie pank võtab, lähtume just nendest põhimõtetest. Nende põhimõtete kohaselt iga maksuplaneerimine klientide puhul või kontode puhul peab toetama ettevõtlust lähtuma üldistest tavadest ning seadustest, lisaks ka pankade eeskirjadest ning äh, lähtuma nendest tegevustest, mida maksuametid võiksid eeldada, hindame ka riske ning peame olema kooskõlas oma eesmärkide ja väärtustega küsimus on maksu läbipaistvuses ja riigipõhine aruandlus on siin vallas andnud häid tulemusi. meie otsustasime minna kaugemale praegustest nõuetest, mis kohalduvad Euroopa pankadele. lisaks iga-aastasele raportile avaldame ka väga ligipääsetava raporti, mis toob täpselt välja meie käibe, töötajate arvu, kasumi, makstud maksud ja seda iga riigi põhiselt. seega ma tunnen uhkust selle üle, et meie oleme maksu läbipaistvuse osas üks pioneeridest ning et meil on need põhimõtted, millest me lähtume. ja tunnustan seda tööd, mida OECD programmi kaudu on ellu viidud. oluline on, et usaldataks rahvusvahelist maksundussüsteemi ja ma arvan, et BETS projekt seda suurendab. ma tunnustan ka komisjoni tööd selles vallas ning äh, kõiki neid samme, mis äh, lihtsustavad maksukoormuse küsimusi. sellisel juhul saame meid ka edukalt ellu viia. olen valmis neid teemasid hiljem ka põhjalikumalt arutama. suur tänu, et mulle praegu sissejuhatuseks sõna andsite, aitäh! aitäh! pärast neid sissejuhatavaid sõnavõtte annan sõna neljale parlamendiliikmele, kes esindavad kõige suuremaid fraktsioone Euroopa Parlamendis ning eh, lisaks esimeses voorus veel Rahvapartei esindaja Burkhard Palts. ja palun teid kaks minutit. aitäh, härra esimees. suur tänu, daamid ja härrad, et te tulite täna siia komisjoni. ma oleks tahtnud loomulikult, et oleks tulnud juba esimese kutse peale, aga aga võiks tsiteerida Konrad Adenauerit, Saksa kantslerit, et et igalühel, igal, inimestele tuleb anda võimalus äh, saada targemaks ning ma loodan, et te olete kasutanud seda võimalust. ja igal juhul on mul hea meel, et te tulnud olete. tahaksin käsitleda kolme teemade valdkonda kõigepealt tuleb maksukonkurentsis tagada õiglus, ausus Euroopas. ning meie komisjon siiani, võiks öelda, on väga kriitiliselt äh, suhtunud sellesse, et paljud äh, hargmaised ettevõtted korraldavad oma, et oma tegevuse nii, et nad kasutavad sisuliselt ära neid maksulük-, lünki ning pääsevad väiksemate maksudega, samas kui VKE-d maksavad suhteliselt rohkem ning äh, tahtsingi seetõttu esimese küsimusena küsida, et kuidas te näete oma maksueelist VKE-de ees ning äh, oma rolli, rollis juhatuse liikmena, kas, äh, kas te näete, et teil oleksid VKE-s töötades samasugused maksueelised nagu suurettevõttes töötades? teiseks eh,, tahaksin küsida teie maksuplaneerimise kohta missugused on teie sisestruktuurid, äh, kes selle, nende küsimustega tegelevad, sellest eriti ei rääkinud. ning kuidas see on teie ettevõttes korraldatud? et pankades meil olid maksudivisjonide juhid pankadest siin, aga teistest valdkondadest äh, tahaks ka kuulda. Peeter Seeman nüüd sotsiaaldemokraatide poolt aitäh, härra esimees! sotsiaaldemokraatlikus äh, perspektiivis tahaksin lisada sissejuhatavas plaanis paar sõna. maksukomisjonis panime me tähele, et meie esimese kutse peale ettevõtted ei tulnud ning äh, oleme seisukohal, et see on äh, niisugune, see on, väljendab teatavat suhtumist Euroopa Parlamenti ent olukord paistab olema muutunud tänaseks ning inimesed on kohale tulnud. demokraatlikud institutsioonid nagu liikmesriigid võivad kasutada muuhulgas ka karistusõiguslikke sanktsioone. meie seda teinud ei ole, aga te võite olla kindlad, et tulevikus kasutame me kõiki võimalikke vahendeid selleks, et tagada niisugune austus parlamentaarsetele kogudele, nagu olema peaks nüüd konkreetselt meie küsimuste juurde. üks konkreetne küsimus Google'ile. kaks tuhat kaksteist maksis Google minu teadmisel kaheksa koma kaheksa miljardit eurot litsentsitalu, tasusid äh, Bermudas asuvale ettevõttele ning te viitasite just eh, Iiris asuvale teadus-arenduskeskusele. ma lähtun sellest, et Bermudas ei tehta väga palju teadus- ja arendustegevust ning seal on lihtsalt litsentsid siis hoiul. kas te saaksite meile selgitada, kuidas te ühitate seda, kuidas selgitada seda, et maailma ühes otsas uuritakse ja samas litsentsitasud makstakse maailma teise otsa, kus sisuliselt makse ei ole ning Te rääkisite ju sellest, et makse tuleks maksta seal, kus põhitegevus on. aga nii, eh, sellega ju tegemist ei tundu olema ning sama küsimus ka Amazonile. kuidas te selgitaksite kodanikele seda, et eh, te saate kasu taristust paljudes liikmesriikides, aga seal sisuliselt makse ei maksa? ei maksa makse selleks, et neid süsteeme toetada. kaks tuhat viisteist näiteks maksite Äh, tahaksin küsida, kuidas siis äh, konkreetselt näeb välja olukord Prantsusmaal ja Poolas võrreldes Ühendkuningriigi, Hispaania ja teiste riikidega, kus äh, tundub, et rohkem makse makstakse? aitäh, nüüd ECR esindaja Bernd Luke, asepresident, palun. aitäh, härra esimees. minu küsimus on suunatud Facebooki esindajale. Te esitasite, esitlesite meile oma ettevõtet, aga rääkisite suhteliselt vähe nendest probleemidest, mida meie komisjon soovib käsitleda. samas kui teised keskendusid neile märksa põhjalikumalt. konkreetsemalt tahaksin küsida teie arvamust seoses ühtse maksubaasiga ühtse ettevõtete tulumaksubaasiga. lähtuvalt just sellest, et see oleks konsolideeritud, mis on oluline aspekt võrreldes varasema olukorraga. kas te toetaksite niisugust ettepanekut või näeksite seda kahjulikuna oma ettevõttele? ning et natukene seda konkretiseerida, küsiksin teilt veel maksujaotuse kohta praegu teie ettevõttes, nii nagu seda võib jälgida. Ühendkuningriigis näiteks kaks tuhat neliteist vastavalt meedias avaldatule maksite makse umbes neli tuhat eh, naelsterlingit. samas oli teil käive minu meelest eh, umbes nelisada miljardit, miljonit naela ning eh, umbes makstakse teie kontsernis vist sada miljonit dollarit või, või naela, ma ei teagi, mida enam, makse üle maailma. ehk siis tundub, et Ühendkuningis vähemalt makstavate maksude summa on selgelt ebaprop-, proportsioonist väljas võrreldes käibega. ning teada on ka, et teil on Kaimani saartel tütarettevõte, kuhu kantakse üle paljud litsentsitasud ning sisuliselt siis sarnane küsimus eelmise küsimusega eh, e-, eelmiselt parlamendiliikmelt, et kuidas see õigluse printsiibiga kokku läheb. nüüd eh, Mikael Toirer, kes on kaasraportöör ja esindab ALDE fraktsiooni, kaks minutit, palun. aitäh, härra esimees, austatud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin rõhutada, et on ülim aeg et te siia komisjoni tuleksite, sest kutse, mis juba väljastati ja mida te ei, millekski ei pidanud, oli selge põlgusavaldus Euroopa Parlamendi vastu. minu küsimus on Google'i esindajale. esindajate kojas Ühendkuningriigis esi-, rääkis Google'i esindaja, et Google'il on ka Bermudal äh, tütarettevõte, et kaitsta intellektuaalomandit kas tõesti on intellektuaalomandit võimalik kaitsta ainult Bermudas? miks, miks ei saa seda kaitsta Ameerika Ühendriikides ja miks ei, miks ei ole seda võimalik kaitsta Euroopa Liidus? ning küsimus Amazonile. mais kaks tuhat viisteist teatasite Ühendkuningriigis, et hakkate maksma Ühendkuningriigis ja Saksamaal makse. miks te sellise otsuse tegite? miks teist on nüüd Sauluse asemel saanud Paulus? ning kõigile esindajatele kas te patendibokse Iiris, madalmaades Ühendkuningis kasutate ning äh, missugune on maksukasu sellest näiteks aasta kaks tuhat neliteist kohta? kas teie tütarettevõtted äh, Bahamas, äh, Neitsi saartel või teistel kohtad, teistes taolistes kohtades, kas teil on niisugused tütarettevõtted ning vastavalt kuulamisele Ühendkuningriigi esindajate kojas, alamkojas, tahtsin küsida, kust niisugused lahendused alguse saavad, kas teie nõustajatelt, teie maksuosakondadest või liikmesriikide maksuametitelt, kust need algatused pärinevad? aitäh! ning nüüd saavad sõna meie kutsutud külalised ehk samas järjekorras, härra Lundblad, palun. sest oli mitu küsimust konkreetselt teie kontsernile yes.. jah, viis minutit. Uh, suur tänu. ma arvan, et tasuks selgitada meie olukorda, sellepärast et eh, nagu juba öeldi, see on kuum teema, seda on kõvasti käsitletud. asi käib nii, et eh, Google Ireland Holding on Iiri Iirimaa registreeritud Bermuda residentsusega ettevõte, sellega on seotud ka Google Ireland Limited, mis on Iiri residentsus, Iirimaal registreeritud, on ka Hollandi üksus, kus makse on makstud äh, aasta lõpus Iiri ettevõttele, aga Hollandi ettevõte mõjutab mitte summasid, vaid millal neid makse makstakse. sellega ei ole seotud erinevad maksukohustused, need viitavad ainult Ameerika Ühendriikide küsimustele, see ei mõjuta, mis on need makstud summad Euroopas. jah, Iiri valitsus soovib seda süsteemi lihtsustada, see peaks olema läbipaistvam, etteaivatavam ja loomulikult me jälgime seda protsessi ning lähtume seadustest. oluline on siin ka hetkeks mõelda sellele Bermuda struktuurile, see ei puuduta äh, Euroopa Liidu makse, vaid Ameerika Ühendriikide makse. oli veel paar küsimust, mida tahtsin käsitleda. esiteks VKE-de roll ning seos VKE-dega, mis puudutab maksuküsimusi. mitmed mikrohargmaised ettevõtted nii-öelda kasutavad täpselt neid samu maksusüsteeme nagu meiegi, et enamik makse makstakse teen-, toodete pealt, mida nad on müünud ülemaailmselt oma koduriigis näiteks erinevad äppide ettevõtted, kelle peakontorid on Euroopas, kus äpid äh, kiiresti arenevad, maksavad makse koduriigis, aga mitte seal, kus neid äppe müüakse Aasias või Ameerika Ühendriikides. seega sama maksustruktuur on kättesaadav nendele kiiresti arenevatele ettevõtetele kui ka neile ettevõtetele, kes samas valdkonnas olid varasemalt edukad. siin oli ka üks oluline küsimus mis puudutas seda, kus maksuotsused tehakse, loomulikult kõik hargmaised ettevõtted neid otsuseid teeb lõppude lõpuks ikkagi juhatus, neil on küll erinevaid äh, nõunikke, aga ja nemad toovad välja täpselt, mis on see õigusruum, millega nad peavad kooskõlas olema. nii palju siis sellest küsimusest. nüüd äh, mina leian, et vastasin enamikele küsimustele, siin oli üks küsimus veel. ei, see on minu poolt kõik praegu, aitäh. Äh. kui ma teist õigesti aru saan, siis te märkisite, et selle double Irish süsteemi kasutamine, äh, et kombineerituna Hollandi sandwichiga võib siis kanda edasi või välistada maksu maksmise, mis tuleks maksta Ameerika Ühendriikides, aga ei puuduta makse, mis tuleks maksta Euroopa Liidu liikmesriikides. täpselt nii, see ei kaota neid makse ära, see lükkab neid ainult edasi, maksukohustus jääb ja see hõlmab ka seda Bermuda üksust, aitäh. si nous pouvions avoir kui meil kui me saaksime niisuguse üksikasjalikuma kirjaliku selgituse sellel teemal, siis aitaks see meid meie aruteludes kõvasti. proua Reer, palun, Facebook. aitäh. üritan jääda aja sisse seekord vastustega. vabandust, mikrofon on natuke kaugel, aga ma loodan, et mind kuuldakse. küsimused, mis on suunatud mulle, vastaksin neile kõigepealt Inglismaa seo-, ühenduses. Inglismaa on meile väga oluline filiaal või, või tütarettevõte, mis on, mis kasvab väga kiiresti, me võta-, meil on seal tööl väga head marketingispetsialistid ja insenerid, kellel on väga kõrge kvalifikatsioon ning keda me kindlasti soovime tööl säilitada, sest tegemist on väga tiheda konkurentsiga turuga. minu paremal käel istub äh, meie konkurent töötajate värbamise osas, see töötajate ring, kes meile sobib, on üsna kitsas ning me peame seetõttu maksma päris kõrgeid palku töötajatele. ning muuhulgas teeme seda ka, ka optsioonide vormis aktsiaoptsioonide vormis. ning äh, võtame, meil on päris palju, meil on, ma usun, et äh, töötajate arv on suurenenud kolmkümmend seitse protsenti käesoleval aastal võrreldes aastaga kaks tuhat neliteist ning äh, aktsiahinna tingim-, tõusva aktsiahinna tingimustes praegu tekib olukord, et äh, arvestades neid optsioone, et äh, sisuliselt makstakse ikkagi maksu suhteliselt väikese summa pealt praegu, no reaalse majandusolukorra pinnalt. teine küsimus, mis puudutab CCCTV-d, siis üldises plaanis ettevõtted äh, üritavad vaadata, kuidas on võimalik investeerida ja kasvada. ning äh, selleks on vaja stabiilseid ja läbipaistvaid maksureegleid. kui maksureeglid on ette ennustatavad ja läbinähtavad ning ühitatavad, siis on ettevõtetel võimalik kasvada. ning selles mõttes CCCTD on mudel, mis igati vastab meie eesmärkidele aga see, selle üle otsustamine ei ole mitte meie pädevuses, see on riikide pädevuses. kolmas küsimus, mis on seotud Kaimani saartega ning meie mudel on siin täpselt sama kui see, mida kirjeldas Google, meil on täpselt samuti litsentsid üle kogu maailma koondatud Kaimani saartele ning nagu minu paremal käel istuv naaber selgitas, kui ettevõte muutub rahvusvaheliseks või ülemaailmseks, siis on see mudel, mida väga sageli kasutatakse. Te rääkisite enne maksualasest loomingulisest, tegelikult on siin tegemist pigem konservatiivse lähenemisega nende meetodite kasutamisel, sest neid äh, kasutatakse väga laialdaselt, selleks et oleks võimalik rahvusvaheliselt tegutseda ning äh, ma nagu ma selgitasin tegelikult ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ning seetõttu meie intellektuaalomand asubki praegu Kaimani saartel. tahaksin kasutada seda võimalust, mis mul on, et rääkida teile, et tänane pilt meie mudelist on hetkepilt ja see, see pilt tegelikult hakkab päris kiiresti muutuma. ma enne ei saanud kõiki neid küsimusi valgustada, aga arvestades seda, mis OECD BEPS projekti raames toimub, kindlasti see pilt ka muutub päris kiiresti. ning äh, meid mõjutavad ka Iiri otsused äh, äriühingute maksuresidentsuse osas. aitäh! aitäh! mul on kaks märkust kõigepealt äh, üllatab mind, et härra, nagu härra Lundblad äh, märkis, et see, et äh, kasutate Double Irishit, Iiri filiaali või Iiri tütarühingut äh, Äh, maksuparadiisis asuva äriühinguga ning et, et see puudutab makse, mis makstakse Ameerika Ühendriikides, aga ei puuduta makse, mis makstakse Euroopa Liidu liikmesriikides. ning see üllatab mind, et noh, meil ei ole täna siin Apple'i esindajat, me oleks võinud nemad ka kukku, kutsuda. aga Ameerika Ühendriikides käies äh, rääkisin ma ühe senaatoriga, kes äh, Apple'i CEO Tim Cookiga kuulamise läbi viis ning lugesin seda kuulamise raportit ning härra Tim Cook selgitas, et Double Irish kasutamine selleks, et vältida Euroopas maksude maksmist, ei, ei mõjutanud kuidagi Ameerika Ühendriikides makstavaid makse. kas teil on võimalik seda kommenteerida no.? Äh, tahaksin täpsustada, härra esimees, asjaolu, et intellektuaalomand asub Kaimani saartel, ei mõjuta enamust Euroopa liikmesriike, see mõjutab meie maksustamist Iirimaal, aga üksnes Iirimaal mis puudutab äh, siis neid riike, mis on Ameerika Ühendriikidest väljaspool. ma loodan, et see selgitab natuke olukorda. nii, et siis see, äh, see, see muutub nüüd Euroopa riikide vaheliseks probleemiks. väga huvitav, see on tõesti väga huvitav. teine märkus, mille ma tahaksin välja tuua seoses Facebookiga, on et eh, ja parandage mind, kui ma eksin, et Facebook paistab olema seisukohal, et tema konkurentsijõud või konkurentsivõime tuleneb tema palgatavate intern-, inseneride kõrgest kvalifikatsioonist Ühendkuningriigis ning ta seega maksab neile kõrgeid palku, boonuseid, aktsiaoptsioone annab väga palju ja see vähendab siis äh, maksubaasi. tundub, et see on kõik juriidiliselt korrektne. on see nii? aitäh, et lubate vastata kohe. see on väga oluline punkt, sellepärast et tegemist on mudeliga, mida noored et-, innovaatilised ettevõtted järgivad Euroopas. Prantsusmaal näiteks äh, arutatakse seda ka väga teravalt, nagu tõenäoliselt äh, olete selle tuvide liikumisega seoses kuulnud. et see toetab innovatsiooni, niisugune mudel ning ma hea meelega selgitan seda, sest see on üks oluline osa meie rakendatavatest kaalutlustest, et liikmesriigi, osad liikmesriigid äh, pakuvad märkimisväärseid maksusoodustusi taoliste süsteemide puhul ja Prantsusmaa hakkab seda peagi tegema nii, ilma et me väga pikalt sellesse arutelusse jääksime, Bernd, lühidalt. Äh, väike täpsustav küsimus, kui tohib. täpsustav küsimus, ma sain teist aru nii, et teie intellektuaalomand on Kaimani saartel selleks, et Facebook saaks äh, paindlikult ja kiiresti reageerida rahandusmaailmas toimuvatele muudatustele. aga miks ei saaks Facebook kiiresti reageerida, kui intellektuaalomand oleks näiteks Prantsusmaal või Saksamaal asuvas ettevõttes? Äh, veel kord, äh, mudel, mille oleme valinud, on mudel, mis on väga konservatiivne ning väga tavaline ettevõtete puhul, kes tegutsevad välismaal. kui me laiendasime oma operatsioonid välismaale, siis olime nelja-aastane ettevõte ning, ning järgisime üldist praktikat, mis on mudeli kasutamine, mis võimaldab, mis, mille puhul siis intellektuaalomand viiakse neutraalsele territooriumile, mis võimaldab katta kogu maailma. nagu selgitas Niklas Google'ist on probleem siin selles, et Ameerika Ühendriikides maksustatakse intellektuaalomandit kogu maailmas, mis, mis siis stimuleerib äriühingutel hoidma oma intellektuaalomandit neutraalses kohas. Eh, jah, sõna neutraalne kasutus on ära märgitud Äh, huvitav on, et nelja-aastane keegi käitub konservatiivselt. aga sõna teile ei antud paraku. aga see nali on arusaadav. härra McKinnon, äh, vabandust, ei, kõigepealt Proomes. Thank you very much. Um, let me first the uh, questions. aitäh kõigepealt vastan küsimustele, mis puudutas seda meie maksuosakonna struktuuri ja poliitikate väljatöötamist. Amazonis maksuosakond annab äh, infot CFO-le ning suuniste väljatöötamise puhul kõigepealt me vaatame, et me oleksime igati kooskõlas nii õigusaktide kui ka eeldatavate tulevaste õigusaktidega, kui neid muudetakse ning samamoodi oleme kaalunud ka neid Pepsi muudatusi ja kavatseme nendega igati kooskõlas olla. nüüd, mis puudutab meie maksuvallas tehtavat tööd, siis oluline on klient, kui meil on erinevad algatused, siis need lähtuvad ikkagi kliendi huvidest ja tahame toetada ka seda, et ettevõte areneks. sellest lähtume oma maksutemaatika puhul. nüüd VKE-de küsimus, meie usume, et hargmaiste ettevõtete ja VKE-dele peaksid kehtima samad reeglid, meil on sajad tuhanded VKE-d, kes müüvad oma tooteid meie kodulehe kaudu ja ka nemad maksavad makse ja me leiame, et need reeglid peaksid kohalduma võrdselt kui lubate, siis täpsustan natukene seda muljet, mis on jäänud nendest erinevustest ja mis toimub Euroopa Liidus. meie leiame, et järgneva kaheksateist kuu jooksul on äärmiselt oluline, et nii palju riike kui võimalik liituks nende meetmetega, mis hõlmavad mitmeid reegleid tavapäraselt, kui kaks riiki kahepoolselt äh, maksureegleid läbi arutavad, on olukord äh, ühtemoodi. nüüd Pepsi puhul said riigid äh, korraga neid reegleid arutada ja oluline on, et selleks, et reeglid oleksid võrdselt, toimuks see kõik võimalikult kiiresti, et maksuametid ja maksumaksjad teaksid täpselt, mis toimub ja meie jaoks on tähtis, et reeglid oleksid võrdsed. küsiti ka selle kohta, mis puudutab maksumäärasid ja kasumit. Amazoni jaoks me investeerime Euroopasse märkimisväärselt, üle, meil on üle kolmekümne viie tuhande töötaja siin piirkonnas ja alati me kasumit eest ei teeni, määr on üsna vaba, aastal kaks tuhat neliteist oli meil üleilmselt eh, tegemist kahjumiga ja maksud on seotud kasumiga, mitte sissetuleku või käibega, nagu kohati meedias raporteeritakse. ma täpsustaksin, me igati toetame komisjoni tehtud tööd, see töö on väga oluline, aga paraku me ei saanud eelmisele kutsele vastata ja siia tulla, kuna toimub praegu riigiabi uurimine komisjoni poolt ning see uurimine on praegu käimas ja seetõttu meie kommentaarid piirduvad ainult maksupoliitikaga, aga täpsustaksin vastuseks härra Toilerile ja härra Simonile, siis selle aasta alguses avasime kontori Ühendkuningriigis, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias ning see otsus sündis kahe aasta tulemusena ning tahtsime oma ettevõtteid ja klienti paremini teenindada, see oli meie kõigi huvides, aitäh. ja seetõttu teie toetate seda riigipõhist aruandlust, sest nüüd on teil ettevõtted kõikides nendes riikides. igal juhul me toetame seda riigipõhist aruandlust, aga kui me suhtleme erinevate maksuametnikega, maksuasutustega, siis on oluline ka kontekst, sest kui konteksti ei teata, siis lihtsalt nendest andmetest lähtudes ei saa kogu pilti. aitäh, härra Mäkinon nüüd. kõigepealt vabandan, et varasemalt siia tulla ei saanud, see lihtsalt, kutse oli nii väikese etteteatamise ajaga, meil ei olnud see võimalik, aga see on suur au täna siin kohal olla. küsiti mitmeid küsimusi, mis keskendusid äh, meie ettevõtetele, aga oluline meie jaoks on just see, et kuidas meie maksumeeskond töötab mis on selle ülesehitus. oluline on, et ettevõte oleks teadlik, milliseid makse tuleb maksta, kuidas seda teha ja nii edasi. hea meelega jagan seda infot ka pärast tänast paari minutiga seda ülevaadet anda on liiga keeruline, aga enamikes organisatsioonides ja nendes, kus mina olen töötanud, olulisi otsuseid teeb juhatus, juhatus paneb suunised paika ja oluline on ka vastutuse võtmine, seda, sellest lähtume tavalisest juhatuse ja juhtimise lähenemisest. kui juhatus otsuseid ei tee, siis on meil tegemist äh, probleemse olukorraga, aga maksuküsimustega tegeletakse juhatuses ja edasi tegeleb sellega ettevõtte kommertsosakond, kes siis ütleb, kuidas äh, mingi maksuküsimusega konkreetsemalt edasi minna. nii palju praegu meie poolt küsiti ka kü selle kohta, mis puudutas VKE-sid, aga ma arvan, et pangandussektoris see aspekt nii oluline ei ole, aitäh. aitäh, härra Habet. suur tänu. kõigepealt, mis puudutas maksuosakondi ja planeerimist, maksusoodustusi võrreldes siis suuremaid ettevõtteid ja VKE-sid. oluline on minu arvates see, et kõiki maksustatakse võrdselt või sarnasel viisil. suured ettevõtted, näiteks nagu Barclays, kes on üle viiekümne riigi, tekitab keerukaid olukordi ja ma saan aru nendest võimalikest maksusoodustustest, mis võivad tekkida ja aga samas teeb meile muret ka topeltmaksustamine. Bepsi töö ja eesmärk puudutab ähm, kasumi maksustamist ja riskide haldamist. see ei puuduta ainult meie Barclaysi lähenemist. kui me vaatame maksude planeerimist, siis nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on meil sisse viidud põhimõtted, milles on nõukogu tasandil kokku lepitud. me räägime kommertstegevusest. see peab olema kooskõlas ka kliendireeglitega, sõltuvalt siis riigist ja maksuametid ei peaks üllatuma meie tegevusest selline on meie lähenemine maksude planeerimise osas ning poliitikasuuniste väljatöötamises ning sellega on igal juhul kokku lepitud lõppude lõpuks nõukogu tasandil. maksuosakond nõustab kõiki ettevõtteid ja nagu ma ütlesin, minu töö on lähtuda just nendest põhimõtetest. suur tänu! aitäh! nüüd teine voor ning teised fraktsioonid, kõigepealt Fabio De Masi, Euroopa vasakpoolsed, kaks minutit. ja, es gibt ja den Song von Oasis. ja. Äh, Oasisel on ju laul, et ärge vaadake tagasi ja äh, seetõttu ma ei hakka rääkima siin sellest, et siia ei tulnud kohale esimesel kutsel, aga äh, siin, kui te nüüd olete, tuleb rääkida tõtt. siin on tõesti oluline see, et räägitakse tõtt võtta ja selle taustal tahaksin ma äh, küsida järgmist. Caterpillari äh, puhul äh, on selgunud see, et maksustrateegia kontekstis on viiskümmend miljonit makstud selleks, et makse vähendada ja ähm, seda kõike on uurinud USA senat ja mina tahaksin teada, kas teie olete ka maksude säästmiste eesmärgil Äh, maksnud kolmandale osapoolele raha ähm, see võib puudutada mis tahes ähm, osapoolt, kas või mingit maksu osapoolt, maksuasutust, kas sa oled seda teinud või mitte. Äh, teiseks ma tahaksin äh, Amazonile öelda seda, et ma olen kirjutanud Bob Comfortile ühe kirja, esitades seal konkreetseid küsimusi ja Äh, ma olen öelnud, et Luksemburg on olnud väga suur äh, ja hea ähm, äripartner äh, ja ähm, siin on samas aga asju, mida te selle kontekstis öelda ei tohi, kuna menetlus on praegu pooleli, aga kas te oleksite ähm, peale Äh, selle menetluse lõppu valmis vastama nendele küsimustele, mis mul tegelikult siin ka olemas juba on. ja kolmandaks äh, küsimus HSBC-le. Äh, te rääkisite siin riigipõhisest aruandlusest, kui palju tütarettevõtjaid teil on, kui paljud neist on riiulifirmad ja nii edasi, aitäh! aitäh! roheliste poolt Sven Kiigolt, kaks minutit. Ähm, äh, jaa, äh, HSBC ja Barclays, äh, nagu me täna teada saime, on igati nõus avaliku riigipõhise aruandlusega, tahaksin mina Google'i, Facebooki ja Amazoni poolt ka teada, et kas teie saate täna öelda, et te võtate endale kohustuse tulevikus ka avalikult ähm, annada aru oma maksuküsimustest, äh, nagu teie pangakonkurentsid siis. ja siin on tegemist komisjoniga, kus tuleb rääkida tõtt nagu siin juba öeldi. ja see, mida Google'i ja Facebooki kohta öeldi, mis puudutab äh, seda, äh, kuidas äh, Bermudal ja Keimani mm, saartel asju aetakse, kujutab endast tegelikult selle komisjoni petmist siin. jah, iseenesest ähm, on ju tegemist Euroopa maksumaksja petmisega, kui te sinna oma kasumeid viite ainult selliste ettevõtete kasutamise läbi on teil võimalik kasutada maksutumpingut siin Euroopas, mida teil selle kohta öelda on? ja Google'ilt ma tahaksin teada seda, et äh, miks ta äh, on öelnud, et äh, Bermudal on teil ka esindus ja sellega seotud probleemidest tahaksin teha ja HSBC-l tahaksin ma teada seda, et miks äh, kakskümmend üks protsenti netokasumist äh, on Hongkongis äh, teil deklareeritud, mis on ju maksuparadiis ja miks üle poole kogu kasumist äh, jaepanganduse valdkonnas ja varahalduse valdkonnas äh, on just kajastust leidnud Hongkongis, kuidas seal just teie äri on nii kasumlik ja Facebookilt ma tahaksin teada,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 hindan siin kõrgelt seda, et panga esindajad, kes siia on tulnud, toetavad riigipõhist aruandlust ja ma arvan, et ähm, ilma igasuguste seaduste jõuta, jõustamatagi oleks vägagi hea, kui äh, Ähm, me saaksime üksikasjalikku riigipõhist aruandlust näha. kõigepealt HSBC esindajale küsimus, teie mm, pank oli kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal seotud skandaaliga, mis puudutas seda, et te aitasite klientidel maksudest kõrvale hoiduda kas teie ütleksite praegu, et pank, nagu ta on praegusel kujul, erineb sellest, mis ta oli toona? milliseid samme te olete astunud ja meetmeid tarvitusele võtnud selleks, et sellist käitumist tulevikus ära hoida? nüüd küsimus äh, mõlema panga esindajatele mina tahaksin mõista seda, miks on finantsettevõtjatele mugav ja kasulik Ähm, hallata neid fonde just Luksemburis äh, ja mitte mujal riikides. mis on see loogika selle otsuse taga, miks te just Luksemburi valisite? ja mis puudutab äh, Amazoni, Google'it ja Facebooki, siis võib-olla oleks võimalik ähm, selgitada natuke seda, kuidas stock option eid kasutatakse selleks, et vähem makse maksta. Facebooki esindaja, kui ma nüüd ei eksi, oli see, kes ütles, et eh, seda, see mudel, mida te kasutate, on vägagi hea ja soovitatav mudel. miks te seda kasutate, te müüte ju kaupa ja teenuseid. kas eh, teid ei eh, peaks maksustatama sellest tuleneva kasumipõhiselt? miks te sunniviisiliselt äh, ja jõuliselt vähendate selliseid kasumeid, äh, äh, makstes oma töötajatele pay package ite näol, isegi vaatamata sellele, et nad on väga kvalifitseeritud töötajad? Mõnu. aitäh, e NF, härra Bernard daamid ja härrad, ma ei tea, kas me peaksime tänama teid, et te siia te olete tulnud, arvestades, et seda on tehtud sisulise tähvarduse tulemusena, äh, aga igal juhul meid ei tohiks väga kergelt võtta. arvestades seda raportit, mis meil on, on juba välja tulnud ning tege-, et seda, et tegemist on meie töö viimaste päevadega, on praegu niisugune kassi ja hiire mäng käimas tõenäoliselt. arvest-, tõenäoliselt on see teie teie esindus teie huviesindajate surve, mis teid siia tulema pani ja mitte teie tahtmine meiega koostööd teha. ja varasemad äh, maksuskeemid ei ole teile mingeid moraalseid probleeme põhjustanud. arvestades neid finantsskandaale, mis on toimunud ning mida Euroopa Komisjon on uurinud, rahapesu Šveitsis, rahapesu Mehhiko narkokartellide osalusel Lähis-Ida terroristide äh, rahastamisega seotud operatsioonid, mis on puudutanud ka Barclays panka ning mille tulemusi me näeme Prantsusmaal täna. ning äh, Luksemburgis äh, toimunud, Luksemburgi skeemidega on Facebook ja Google näidanud eeskuju paljudele ettevõtetele ning äh, samas on tegemist ettevõtetega, kes on turustanud klientide andmeid ilma nõusolekut küsimata ja saanud sellest kasu. me mõistame, et teie esimene eesmärk on tulusus. ja see tulu läheb teie omanikele, kellest paljud on miljardärid. no te ütlete, et niisugune äh, on, on maailma majanduskord, see võimaldab seda ja kõik on seega korras, aga minu küsimus on väga lihtne. kui me tahame tõesti öelda mea culpa ja aktsepteerida seda vastutust, mis meil on muuhulgas maksude maksmiseks, kas te olete nõus tegema tingimusteta koostööd institutsioonide ja liikmesriikidega ja selle siin välja ütlema? tänan, head kolleegid! jätkame samas järjekorras, härra Lundblad. Like start... suur aitäh, ma alustan esimese küsimusega, mis on seotud kolmanda osapoole kaasamisega. kui nüüd vaadata seda, kuidas maksuküsimusi on hargmaistes ettevõtetes eh, struktureeritud, eh, siis eh, kolmandad osapooled on väga olulised, nad on head nõuandjad, nad võimaldavad näha seda, mida tehakse hästi, mida halvasti, nad tagavad kontrollid ja, ja tegelikult on heaks tavaks kujunenud nende kasutamine. kolmandate osapoolte kasutamine tagab selle, et me teeme seda, mida me oleme lubanud teha, ehk siis et me vast-, järgime seadusi nendes riikides, kus me tegutseme aga minu küsimus ei seisnud üldsegi mitte selles, ma ei kõhkle, ei sea kahtluse alla seda, et te võite neid kasutada, ma tahaksin teada, et äh, miks te tasustate neid kolmandaid osapoolsi, osapooli vastavalt sellele maksumäärale, mida nad teile säästavad? Äh, vastus on siis äh, selles, et me kasutame neid selleks, et järgida kõiki nende riikide seadusi, kus me ähm, tegutseme niisiis äh, ma eeldan, et teie vastus küsimusele on jah. ja nüüd äh, teine küsimus, mis tõusetus, äh, on ka väga oluline minu arvates, see puudutab riigipõhist aruandlust. mina usun, et Google ja teisedki hargmaised ettevõtted pooldavad süsteemi läbipaistvust. me oleme juba statutory returns küsimusega tegelenud paljudes Euroopa riikides, me ei ole selle vastu, aga Äh, siia tulevad mängu ka siirdehinna lepped äh, ja mis on sõlmitud ähm, olemasolevate seaduste kohaselt äh, ja nende kohaselt siis selgub, mis, kui palju makstakse sõltumatutele kolmandatele osapooltele. ja see on seotud riigipõhise aruandlusega ähm, Ehm, ettevõtted maksavad ju maksu eh, kasumilt ja mitte tulult, eh, seda olulist põhimõtet üks eh, panelistidest ka mainis. ja seda on riigipõhise aruandluse puhul juba täna ka näha ja läbipaistvus maksusüsteemides on midagi, mis on väga oluline ja mille vastu meist keegi kindlasti ei ole aga kas teie olete ka ähm, nõus võtma kohustuse siin täna äh, järgima ähm, äh, avalikku riigipõhist aruandlust ja selle süsteemi ja me põhimõtteliselt seda ka ju teeme äh, siirdehinnalepete alusel. ei, aga see ei ole avalik, äh, ütleb küsija, kas te teete seda pankade eeskujul ka avalikult, kas te olete nõus seda äh, kohustust enda kanda võtma äh,? vastus on, et äh, see sõltub seadusandlusest äh, Äh, küsija, äh, teie tegelikult vastutate selle eest, kuidas teie aruandlust äh, läbi viite, kas te olete selleks valmis või mitte, jah või ei. jah, meie oleme valmis järgima kõiki neid reegleid, mis riikides valitsevad, kus me äh, tegutseme ja me leiame, et reeglid tuleb paika panna valitsuse tasandil, valitsused panevad need reeglid paika. <laughs> vastus on antud, see ei ole see vastus, mida te tahtsite, aga vastus on antud. But you answered yeah,. The answer is no, okei okay vastus on ei. ja loomulikult te järgite seadusi, jah ja nüüd neljas küsimus äh, või kaalutluspunkt äh, on ka selle eelneva teemaga seotud. Äh, nimelt tuleb vast võtta vastu seadusi, mis tagaks selle, et nende täitmine oleks, et tipneks ka ähm, õigusriigi ja eesmärkidega ja selle eesmärgiga, mis seaduste vastuvõtmisel paika pandi. ja see hõlmab ka hargmaiseid suurettevõtteid, aitäh. tänan, proua Reer. aga te ei vastanud mu teisele küsimusele, mis puudutas Bermudat. I am sorry, can you repeat the question? kas te võiksite palun küsimust korrata, ma tahtsin teada, et teie olete esinenud valeavaldusega äh, öeldes, et Bermuda struktuur ei eh, mõjuta Euroopas maksudest kõrvalehoidumist, aga tegelikult see nii ei ole, sest eh, Euroopast maksudest kõrvalehoidumine ei oleks midagi väärt, eh, kui te oleks maksnud maksu Ameerika Ühendriikide ettevõtete tulumaksumäära kohaselt, kas te võiksite seda kommenteerida, ma ei ole sellega nõus. meie ütlesime, et Bermudal on raha meil ja Äh, mis on siis edasi äh, lükkunud äh, tulumaksuvara ja see on seotud meie siirdehinnasüsteemiga, mis paigas täna on ja see võimaldab, kui nüüd aus olla, meil hoida seda raha Euroopas ja see võimaldab meile edasi investeerida, näiteks need miljardid, mida me taristusse investeerime, on heaks võimaluseks meile, meile see maksustamine lihtsalt lükatakse edasi aga kui te USA-sse selle raha liigutaksite, siis peaksite te maksma ähm, kõrgemat maksumäära, aga praegusel hetkel te põitlete maksudest Euroopas kõrvale äh, ja kasutate Bermuda struktuuri. palve, palun olge ausad selles küsimuses. Bermuda raha saadakse selle siirdehinnasüsteemi kaudu, äh, mida just siin arutati äh, Eh, see tähendab seda, et te kritiseerite tegelikult seda sirdehinna lepet ja no hea küll, kritiseerige siis, aga eh, OECD eh, reeglite kohaselt valitsused peavad selle paika panema. nii, seetõttu ma küsi-, palusingi teil natukese aja eest selgitada täpsemalt kirjalikult selle, seda süsteemi meie jaoks. et meil oleks võimalik hinnata, et kes maksab mida Euroopas ja Ameerikas. nüüd seoses teiste küsimustega. Sorry, thank you. tundub, et ma, tundub, et ma lõpetasin. proua Reer, üritan vastata omalt poolt kõigile küsimustele. kõigepealt kolmandate osapoolte kasutamine. jah, me kasutame nõustajaid samadel kaalutlustel, millest rääkis Google, sest see võimaldab meil tagada, et kui me asume mingisse riiki, et siis me täidame selle seadusest tulenevad nõuded, seetõttu meil on maksumeeskond, meil on loomulikult oma maksumeeskond, aga see, nemad ei pruugi olla kursis kõigi maailma maksunormidega ning seetõttu me kasutamegi nõustajaid. ning see tundub meile täiesti normaalne mis puudutab riigipõhist aruandlust, katkestatakse, see ei olnud minu küsimus. minu küsimus oli, kas te maksate kolmandale osapoolele, kas mingile ettevõttele või maksuhaldurile vastavalt sellele, kui palju te maksu kokku hoiate? see on väga konkreetne küsimus, minu kuueaastane poeg saaks sellest aru, ma usun, et teie saate ka sellest aru. Monsieur le député, je, je ne, je ne Je pense que ce n'est absolument pas le cas. ma usun, et sellega kindlasti tegemist ei ole. kui ma sain teie küsimusest õigesti aru, siis te küsite, kas me maksame inimestele vastavalt ne nende maksualasele tõustusele. Te võite vastata ka kirjalikult loomulikult, ütleb esimees. see on konkreetne küsimus. mis puudutab nüüd riigipõhist aruandlust, ning äh, riskin loomulikult korrata üle seda, mida eelkõnelejad on rääkinud, aga pean ütlema, et et me täidame kõik läbipaistvusnõuded praegu riikides, kus me tegutseme. avaldame kõik informatsiooni, mida nõuab nende riikide seadus, kus me tegutseme. kui rakendub üle Euroopa riigipõhise aruandluse mudel, siis loomulikult me täidame selle nõuded nüüd, mis puudutab Kaimani saarte küsimust, siis äh, rääkisite siin maksudumpingust. me ei ole päri selle olukorra niisuguse kvalifikatsiooniga, nagu selgitas minu naaber, on siin tegemist edasikantud on siin tegemist maksudega, mis on erinevad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel ning see ei puuduta Euroopa riike, välja arvatud Iiri. ning Iiri osas vastame me praegusele Iiri regulatsioonile, täidame kõik selle nõuded ning kavatseme täita ka muudetud seaduse nõuded sellest hetkest, kui need kehtima hakkavad. mis puudutab riike, kus meie tütarettevõtted asuvad, siis madalmaades on meil büroo, Šveitsis ei ole, Luksemburgis on meil juriidiline üksus ning mis puudutab nüüd aktsiaoptsioone, see on väga huvitav küsimus tahaksin vaadata teie poole, vastates aga ei saa seda kahjuks teha aktsiat on üks võimalus tasustada töötajaid, muuhulgas ka alustavate ettevõtete puhul ning see on mudel, mis on väga atraktiivne, muuhulgas ka innovaatiliste väikeettevõtete puhul, kellel ei pruugi olla rahalisi vahendeid kõrgete palkade maksmiseks oma töötajatele ning kes seetõttu üritavad äh, neile tasuda läbi neile osaluse andmise oma ettevõttes. sellest mudelist räägitakse praegu väga palju nendes riikides, kus ma, millega ma kokku puutun, nagu Prantsusmaagi. ning see on majanduse innovaatilisuse seisukohast väga oluline ja minu hinnangul on see väga positiivne, et niisugust mudelit kasutatakse. aitäh! nüüd pankade juurde, härra McKinnon vabandust, iga kord unustan teid. Eh, härra Dishman, asepresident. mikrofon kõnelejale, palun. ma vabandan nüüd, mis puudutab seda riigipõhist aruandluse küsimust, siis nagu me ütlesime, me toetame seda. meie jaoks on see riskide hindamiseks maksuasutustele võtmetähtsusega tööriist. see aitab ettevõtete maksuküsimustest paremini aru saada, tavaliselt me räägime maksuasutustele ka kontekstist, nüüd küsimus, kas see peaks olema avalik, meie leiame, et see ei peaks olema avalik, kuna kui tausta ei teata, siis see võib olla eksitav ja teiseks, see teave sisaldab ka väga palju konfidentsiaalset äriteavet riikides, mida muidu ei avaldataks, nii et avalikustamist meie ei toeta. nüüd see maksukonsultantide kasutamine, siis loomulikult neid me kasutame üleilmselt, me, neid ei ole meil igas riigis, samas kui me vaatame kas me maksame neile sel määral, kui palju nad äh, meil aitavad makse vähem maksta, siis äh, tegelikult äh, kui minnakse uude riiki, siis tuleb otsustada, kas selle eest tasuda võlgade või osaluse kaudu. oluline on siin teada, millised võivad olla nende erinevate võimaluste tagajärjed aga kas tasustamine sõltub sellest, kui palju maksu säästeti? jah, mina ei tea, et Amazoniks oleks sellist olukorda olnud ja te võite selle üle kinnitada ka kirjalikult. jah, me vastame sellele hiljem. ja kolmas küsimus puudutas äh, kompensatsiooni ja kas on meil mingi tööriist, äh, mida me kasutame maksude automatiseerimise puhul, sellist olukorda loomulikult ei ole aktsia kompenseerimine on üks võimalus ja Amazon on selline ettevõte, kus me tahame, et töötajad tunneksid ennast osalistena. aitäh ning äh, nüüd tõesti pankade juurde, härra McKinnon. suur tänu, härra esimees viis küsimust, mille ma võtan nüüd väga kiiresti läbi. esimene küsimus oli härra De Massilt, kas me kasutame konsultante ja kas neil on äh, mingid äh, pidev tasustamine või sõltuv tasustamine, vastus on ei, ma leian, et see on väga keerukas valdkond ja see nõu, mida me saame, ei pruugi olla parim nõuanne. võib-olla ta selle tulemustasu puhul hakkaks liiga palju pingutama, aga oleme tasustanud vastavalt vajadusele. meile selline tulemuspalk ei sobi. me ja teised äh, minu kolleegid, kellega ma olen kohtunud, ka nemad ei toeta sellist lähenemist. nüüd järgmine küsimus puudutas seda, kui palju meil on äh, sõsarettevõtteid, palju on riiulifirmasid. Need, ähm, need, selle info me avaldame aasta lõpuks. meil on umbes kaheksasada üleilmselt, varasemalt oli neid viisteist tuhat, äh, kuus-seitse aastat tagasi ja meie eesmärk on et aastaks kaks tuhat kuusteist oleks neid kuskil kuussada, kuussada viiskümmend ma ei tea, mida mõeldakse nende riiulifirmadega, aga ma võin teile kinnitada, et me ei kasuta neid ettevõtteid selleks, et kasumit eemale juhtida kohtades, kus tegelikult meie äritegevus toimub. sellised ettevõtted on meil ainult äh, konkreetselt äritegevuse eesmärgil. ja mis puudutab äh, rahapesumeetmeid, siis ei saa neid tütarettevõtteid äh, kasutada ka klientide poolt selleks, et varjata ennast maksuasutuste eest. maksude läbipaistvus on meie jaoks äärmiselt oluline, me maksame väga palju makse nendes riikides, kus me töötame ja see on meie jaoks võtmetähtsusega. me oleme väga suur ettevõte, äh, peakontor oli esialgu Hongkongis ja oleme Euroopasse jõudnud alles viimase kahekümne aasta jooksul, seega ei ole ebaharilik, et meid peetaks, et me tegutseme sellistes eksootilistes ettevõtetes, aga tegelikult meil toimub seal ka äritegevus, me pakume ka kohalikke pangandusteenuseid, seega viitan jälle meie põhimõtetele, me ei kasuta riiulifirmasid, et oma makse kuidagi varjata või oma klientide makse optimeerida seega igal pool on teil väga palju töötajaid nende tütarettevõtete puhul, kas see on õige? jah. ja Demasi, kui soovite, siis riigipõhise aruandluse poole aastaks kaks tuhat neliteist te ka näete neid numbreid. seega, kui soovite, siis pärast seda paneeli hea meelega jagan seda infot teiega. ma tean, et aega on vähe, kakskümmend üks protsenti meie kasumist pärineb Hongkongist see oli meie esialgne kodu, pärast teist maailmasõda läksime sinna tagasi, seal riigis oleme me üks peamiseid panku. me, meil on uhke tunne seal olla ja kui te Hongkongi lähete, siis vaadake ka meie hoonet, see on äärmiselt suur, seal töötavad kümned tuhanded inimesed ja seal on tõepoolest tegemist väga suure ettevõttega, mille üle me oleme äärmiselt uhked järgmine küsimus puudutas seda, mis on erinevus või mida me, mis on olnud erinevused erapanganduses, me oleme seda kultuuri põhimõtteliselt muutunud, klientide arv on vähenenud, sel, selle numbri, millega me suudame hästi hakkama saada ja me tahame olla kindlad, et nende tegevus on läbipaistev ka maksuasutustele ja see on ainuke viis, kuida me töötame igal juhul meie tahaksime, et me saaksime kasutada Ühendkuningriigi kohalikku maksusüsteemi, aga see süsteem on äärmiselt frustreeriv. ja sellega me oleme tegelenud ka meie pangas. ma, ja nüüd on vist aeg läbi saanud, aitäh. nüüd viimane voor sõna saab härra Lulek Niedermayer Rahvaparteist, kaks minutit. Lulek, palun. aitäh. vabandust, vabandust. vabandust, esimees, palun vabandust. ma unustasin Barclays panga täiesti. härra Habet. no problem, chair. Pole viga. minule oli suunatud kaks küsimust ja vastan Luksemburgi puhul härra Makinon juba ka vastas sellele küsimusele, mis puudutab äh, summadest. ma nõustun härra Makinoniga. Barclays on Luksemburgis tegutsenud juba mitu aastat, sest see on Euroopa üks olulisemaid finantskeskuseid, meil on seal kliendid, meil on kolleegid, ligipääs turgudele, seal on ka väga atraktiivne maksusüsteem, mis toetab meie ettevõtlust. aga mis puudutab seda, et äh, Luksemburgis toimuks justkui maksudest kõrvalhoidmine, see, see ei vasta tõele. ma nõustun ka kolleegidega, et meie kasutame nõustajaid nii, nagu Amazon välja tõi. ma ei, ei ole teadlik sellest tulemustasude süsteemist nõustajatele aga võimalik, et varasemalt seda on juhtunud, aga ma arvan, et tasub ikkagi rääkida praegusest hetkest. ma ei oska mineviku nimel sõna võtta. meil on oma maksupõhimõtted, mis me viisime sisse paar-kolm aastat tagasi selleks, et eh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist eh, pangandusmuudatustega kooskõlas olla. loodetavasti vastasin kõikidele küsimustele. väga hea nii, ja nüüd siis viimase vooru juurde. meie paneelis Ludek Niedermayer, kaks minutit. Äh, olete ikka päris kindel nüüd? suur tänu, et täna olete siia tulnud. proua Monika Amazonist vist ütles, et kindlus ja läbipaistvus on äris, äärmiselt oluline ka ärikeskkonna jaoks ning äh, Barclays maksuküsimuste juht mainis ka seda OECD BEPS programmi ning CCCTB-d ja ma nõustun nendega, et selgus ja kindlus ja läbipaistvus ning reeglite kohaldamine on äärmiselt oluline. mul on kaks küsimust. esiteks, milline osa OCD BEPS programm on teie arvates kõige kasulikum, et selgust ja üleilmselt maksureeglite osas parandada ja mis teile kõige rohkem muret teeb ja teiseks, selguse puudus ja kindluse puudus ei puuduta ainult riiklikke maksuseadusi, vaid see on erinevuste tulemus, mis puudutab erinevate riikide vahelisi erinevusi. nüüd CCCTB programm paar aastat tagasi pakkus välja väga olulise lähenemise, seda pakkus välja komisjon ja toetas ka parlament ja milline on teie arvamus selle programmi osas ja kas te toet-, soovitaksite valitsustel seda toetada, aitäh? Je donne la parole à Elisa Ferreira pour le groupe SND, elle est également co-rapporteur. Elisa Ferreira, kaasraportöör sotsiaaldemokraatide poolt kaks minutit. ma räägin inglise keeles. nüüd äh, Google'i puhul te mainisite, et kasumi osas, aga kaheksa koma kaheksa miljardit maksudest läks Bermudale aastal kaks tuhat kaksteist, saarel on viis tuhat elanikku, see kuuskümmend viis tuhat elanikku, seega me vastust ei saanud. millistest, kas küsimus Bermuda puhul, milliseid makse te üritate vältida, kas Ameerika Ühendriikides makstavaid makseid või Euroopa makse? nüüd, mis puudutab Facebooki, siis ma üllatusin sellest infost, et paljud maksud Ühendkuningriikides näiteks aastal kaks tuhat neliteist keskmiselt oli see kakssada kümme tuhat naela ja te maksite maksuasutustele Ühendkuningriigis neli tuhat neli tuhat kolmsada kakskümmend üks naela. seega seal, kus te väärtust loote, makse te ei maksa, sellepärast et kui te Ühendkuningriigis mingit väärtust ei loo, miks te seal üldse tegutsete ja ma ei saa aru, miks teil on üksus, juriidiline üksus Luksemburgis, mis on see tegevus seal, kas ei tasuks äh, kasumit äh, suunata ühele keskusele või vähemalt nii ma sain teie jutust madalmaades, kui mingit väärtust ei looda, kui see kohalolek on nii piiratud, aga me ju kõik teame, mis on tegelikult selle tegevuse eesmärk. kui rääkida Barclays, siis mul ei ole piisavalt aega, aga ma tahaksin täpselt teada, kui suur on teie tegevus üle mere territooriumitel kui suurt kaalu hõlmab see teie kogu ettevõtlusest? aitäh. rahvapartei poolt härra Jüri Skitsas. president, I have two questions suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, kaks küsimust. kas äh, teie äh, kontsernide reeglid, mis on seotud USA-ga, rangemad kui need, mis on, kehtivad siin Euroopas, kas te võite neid lühidalt ka võrrelda, kui me räägime maksustamissüsteemidest? ja veel üks küsimus, selleks, et edendada teie kontsernide pikaajalist strateegiat, te rõhutate pidevalt, et te olete suunatud suunatud just tarbijate heaolu tagamisele, et teie teenused ja kaubad on tarbijasõbralikud ning et te jälgite ka sotsiaalse vastutuse põhimõtteid, keskkonnakaitse põhimõtteid, aidate võidelda üleilmse äh, vaesuse vastu ja nii edasi. aga ma tahaksin teada, et äh, miks te ei muutu järjest sõbralikumaks maksumaksjate suhtes nendes riikides, äh, kus te oma kasumeid teenite, kas see on teie jaoks liiga kulukas, kas see on tingitud sellest, et te usute, et avalik arvamus tegelikult ei hooli sellest, kes kus makse maksab või on põhjus kusagil mujal? kas te tahaksite, et teie kontsernid muutuks muutuksid Euroopa maksumaksjate suhtes sõbralikumaks või see ei kuulu teie kontserni strateegia hulka, aitäh! aitäh ning lõpetuseks Evelin Reikner, sotsiaaldemokraadid. Thank you very much uh suur aitäh, üks küsimus härra Habutile Barclaysest. kui palju tütarettevõtjaid teil on ähm, üle mere territooriumidel äh, ja küsimus Facebooki esindajale proua Reielile. me oleme juba väga mitmeltki erinevalt poolt äh, püüdnud saada teie poolt mingeid konkreetseid kinnitusi, te ütlesite, et, et, et tegelik maksumäär on umbes nelikümmend protsenti, mida te selle äh, efektiivse või tegeliku maksumäära hulka loo-, loete ja nüüd lobi tegemine, me oleme paar korda juba proovinud küsida teilt äh, avaliku ja läbipaistva riigipõhise aruandluse koha pealt, äh, kui palju te investeerite lobitegevusse, äh, kui palju inimesi selles vallas töötab, kui palju on sinna raha suunatud selleks, et tegeleda lobitööga otsuste tegijate suunal, poliitikute suunal, maksuga seotud, maksudega seotud küsimustes ja kui me räägime PEPS konsultatsioonidest, siis äh, äh, üheksakümmend protsenti vastustest tuli äh, siin kontekstis just ettevõtjatelt ja mina tahaksin teada rohkem teie lobitööga seotud aspektidest nendes küsimustes, aitäh! aitäh! teen nüüd ettepaneku muuta kõnelejate järjekorda selleks, et saavutada teatud tasakaal ja alustaksime siis seekord, et ma teda ei unustaks, härra Habedist sest siin oli mitu küsimust Barclaysi kohta. Thank you very much, chairman. ja suur aitäh. kõigepealt siis need kaks küsimust, eh, ülemäe departamangud ja territooriumid, eh, meie tegevuse tase ja iseloom seal eh, on ära toodud riigipõhises aruandluses eelmise aasta kohta, see on riigipõhiselt sealt välja toodud, seal meil on mm, vahendusteenused ja muud aspektid ära toodud, see puudutab nii Jerseyt kui ka muid piirkondi, kui palju meil on mm, tütarettevõtjaid, meil on neliteist mm, Jerseyl äh, vabandust, Jerseyl on kolmkümmend neli ja Isle of Manil samamoodi äh, ka ja me oleme seal väga eh, pikalt juba töötanud ja me oleme mõlemas piirkonnas väga oluliseks tööandjaks. aga ma tahtsin eh, teada ka kontserni taustal selle tütarettevõtjate suuruse kohta. ja kaks tuhat neliteist, kui me nüüd võtame, siis eh, kasumid on kakssada kolmkümmend neli Jersey puhul sada seitsekümmend Ironmani puhul ja Kösi ei ole siin kajastatud, sest see on allpool seda künnist. aga kui me räägime kontsernist tervikuna, siis see on väga väike osa ainult aga riigipõhiselt on kõik üksikasjad ära toodud, seal on ka äh, makstud maksumäärad ära toodud äh,, töötajate arv ära toodud ja nii edasi mis puudutab nüüd esimest küsimust, mis siin kõlas ja mis oli seotud BEPS-iga ja ühtse maksumääraga, maksubaasiga, siis ma usun, et BEPS-i kõige olulisemaks ja kasulikumaks aspektiks äh, on see, et selle abil tagatakse suurem ühtsus ja võrdsemad võimalused kõigile erinevates valdkondades ja ma arvan, et kõige olulisemas, olulisemaks aspektiks on see, et äh, maksustatavate kasumite ühildamine toimub majandustegevusega ka et see on väga tähtis, mulle väga meeldib riigipõhise aruandluse vallas tehtav töö, sellega tegeletakse veel edasi, aga kui tõsta nüüd esile siin mureküsimused, siis ma arvan, et kui me nüüd räägime teabest ja infost, siis maksuasutused saavad seda kasutada ähm, ja saavad riske hinnata paremini, aga see äh, toob kindlasti kaasa ka rohkem vaidlusi äh, maksuasutustega äh, ja vaidlusi, mis on siis seotud kahekordse või topeltmaksustamisega. ja seetõttu on äh, vaidluste lahendamise mehhanismid väga oluline aspekt, sellega tuleb kindlasti tegeleda mm, ma arvan, et siin peaks me suunduma siduva arbitraaži raamistiku suunal ja ma arvan, et äh, mida rohkem riike selle raamistikuga nõus on ja sellega liitub, seda parem on ka. mis puudutab ühtset äh, maksubaasi Äh, või siis täpsemini öeldes CCCTB-d ja eriti just äh, ühtset tulumaksubaasi, siis loomulikult see ühtne baas lihtsustaks ettevõtjatel olukorda, see tagaks selle, et kahekümne kaheksas liikmesriigis on ühtne reeglistik, selle asemel, mis meil praegu on, ähm, meil on ju praegu väga ähm, eripalgeline mm, süsteemide kogumik ja siin raportis komisjon on selle ka välja toonud ja see tooks kaasa ka selle, et harmoniseeritakse äh, aruandlusstandardeid, standardeid, äh, raamatupidamisstandardeid, äh, liikmesriigiti on äh, väga erinevaid viise, kuidas arvutada, arvutada maksustatavat tulu ja mm, loodetavasti see toob kaasa olukorra ühtlustumise ja maksueeskirja ellurakendamine samamoodi on väga oluline. nüüd CCCTB haldamine või administreerimine äh, Äh, ettevõtted kindlasti tervitavad äh, kulude-tulude mm, omavahelist klaapitamist äh, ja mahakandmist. ja me peame seda valdkonda kindlasti väga hoolega vaatama, me peame vaatama, et olukorda keerulisemaks ei tehtaks lihtsustamise asemel, eriti just näiteks selliste kontsernide puhul nagu Barclays, kes tõesti tegutseb väga mitmetes riikides. tänan, see on tõesti üks ähm, lai, lai küsimuste ring, mida tuleb OECD partneritega arutada koos. härra McKinnon. aitäh. mis puudutab CCCTB-d, siis ma saan ka öelda seda, mida mu kolleeg just ütles, see oli täiesti mõistlik, mina tahaksin kindlasti näha selgust ja kui minna raporti põhimõtete juurde tagasi, Pepsi raporti koha pealt, siis te räägite just sisust, ühtsusest ja läbipaistvusest ja kui CC, CTB annab meile rohkem ühtsust, siis ma olen selle üle väga rõõmus ja kui üle-Euroopaline süsteem vastu võetakse, siis äh, see peab olema õiglane ja aus ja see ei tohi tekitada ebaõiglast maksustamist ja topeltmaksustamist. ja Euroopa suveräänsed riigid peavad töötama välja millegi, mis tõesti toimiks ja millega me kõik võiksime nõus olla. aga senikaua tuleb meil hakkama saada selle süsteemiga, mis meil praegu on ja paraku on olukord selline, nagu ta on ja mis puudutab Pepsi küsimust, siis ma ei hakka siin lisama rohkemat väga midagi sellele, mida kolleeg just ütles, see, mida ta ütles, oli väga mõistlik, aga meile äh, finantssektoris valmistab, valmistab eriti just muret äh, finantsmaksetega seonduv, äh, sellepärast et meie sektor on vägagi reguleeritud sektor ja mis tahes piirangud intresside andmisel ei ole mõistlikud, kuid ma olen aru saanud, et pangandussektori äh, spetsiifilise iseloomu on BEPS, äh, BEPS-i äh, puhul arvesse võetud OSCD-s ja seda tasub ainult tervitada. ma tahaksin hargmaise instrumendi puhul kaugemale minekut aga sellega peab käsikäes käima ka tõhus vaidluste lahendamise mehhanism, sellepärast on väga palju näiteid selle kohta, äh, näiteks meie äh, panga kontekstiski kas või, kus me ühes jurisdiktsioonis äh, teeme väga head ja tõhusat tööd, kuid kui me teises jurisdiktsioonis tahame sedasama teha, siis ei ole see näiteks lubatud ähm, või kohaldatakse teatud äh, karistuslikke makse või trahve nendele teenustele ja see omakorda tekitab äh, ju äh, tõkkeid, barjääre ja see tähendab seda, et me ei saa teenuste kontekstis vabakaubanduse põhimõtete kohaselt tegutseda. me peame sellega leppima, midagi ei ole teha, aga ähm, mulle teeb natukene muret see, et Peipsi kontekstis ei ole sellega tegeletud piisavalt ja vaidluste lahendamise mehhanism peab olema kindlasti üks aspekt, millega tööd teha ma äh, soovin Pepsi projektile kõike head, sellepärast et seal on need kolm põhipõhimõtet, mis meie pangale on vägagi äh, meeltmööda, aitäh! tänan, te ilmselt õigusega rõhutasite seda vaidluste lahendamise süsteemi olulisust. sest tegemist on probleemiga, mis föderaaltasandil, föderaalstruktuuriga riikides osariikide vaheliste vaidluste puhul on tulnud lahendada. Kanada, Ameerika Ühendriigid, Šveits on siin näited. Amazon. Um... suur tänu. kõigepealt äh, vastan sellele suuniste küsimusele ja mis on meie arvates Pepsi puhul kõige olulisem äh, CBC raporteerimine, sellest rääkisime ka varasemalt, seega selle teema, sellel teemal enam ei peatu. nüüd siirdehindade puhul on ka selgitused väga olulised ning teatud valdkondades tuleb aasta jooksul veel tööd teha, mis puudutab kasumite jagamist, see on äärmiselt oluline, sest kui see ettevõtete jaoks selge ei ole, siis vaidluste arv suureneb ja kolleegid Äh, juba mainisid ka seda, maksumaksjana meie jaoks on siin peidus äh, märkimisväärne oht. oluline on, et äh, vaidluste lahendamise meetmed oleksid regionaalselt tõhusad, kiired. see on väga oluline. PEPS projekti puhul on need teemad, mis on meie jaoks prioriteetsed. küsimus puudutas ka Euroopa ja Ühendriikide maksusüsteeme. nagu te teate või mõistate, meil ei ole praegu kolme minuti jooksul võimalik seda põhjalikult käsitleda, aga ma arvan, et kokkuvõtlikult võiks öelda, et Ameerikas on määrad suuremad, kolmkümmend viis protsenti, suuremad kui Euroopas, aga baas on madalam kui Euroopas. seega Atlandi ookeani mõlemal kaldal oleks vaja lihtsustamist ja seda me ka ootame. lihtsalt äh, täpsustaksin, kuna see Luksemburgi teema jätkuvalt esile kerkib, meie Euroopa peakontor on Luksemburgis, seal on meil üle tuhande töötaja, ka meie juhatus Euroopas asub seal ning me jätkuvalt palkame inimesi Luksemburgi ning mis puudutab meie eestkostajate tegevust, siis meil on väga väike kontor Brüsselis, seal on vähem kui viis inimest ning siin me keskendume just äh, suuniste teemadega, digitaalne ühisturg ja nii edasi, kus me igati oleme kooskõlas parlamendi ja komisjoni tegevusega, et äh, seda Euroopas mõjutada, aitäh. Madame Facebook. Äh, proua Facebookist, palun. Madame Facebook, je ne sais pas pourquoi. Euh, Donc, sur les questions nüüd, mis puudutab seda maksubaasi õõnestamise ja äh, sissetulekute mujale viimist, siis ma toetan täielikult seda, mida öeldi. Äh, loomulikult see äh, foorum hõlmab sellest peamisi tulusaajaid ning kuna eesmärk on luua reeglistik Ehm, mis on harmoniseeritud ja koostalitusvõimeline, siis meie jaoks on see just nimelt ideaalne võimalus selle eesmärgi ehm, saavutamiseks ning ma tahaksin rõhutada, et ehm, sellest tehtust tööst, mis puudutab maksubaasi kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist, selle töö tulemusena Ähm, äh, äh, jah, tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes seda tööd on teinud. täna me palju valgustatumalt arutame juba kõiki neid küsimusi ja see on väga hea asi. nüüd selles osas, mis puudutab äh, veel parandamist vajanda, vajavaid asju, seda, mida veel maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise vallas on vaja teha, siis ma jagaksin praegu laskuma üksikasjadesse Eh, aga öeldakse, et väga palju üksikasju on veel vaja ära lahendada selles osas, mis puudutab eh, definitsioone, siirdehindasid ja nõnda edasi eh, ja neid asju tuleb tõesti üksikasjalikult reguleerida, sest et muidu me oleme jällegi õigusliku ebakindluse olukorras ja nagu siin juba eelnevalt mainiti, Äh, vaidluste võimalus ähm, äh, ei ole soovitav ning äh, seetõttu on äärmiselt oluline teha veel midagi rahvusvaheliseks vaidluste lahendamiseks. see on meie jaoks äärmiselt oluline punkt, aga üldiselt me tervitame seda tööd, mida selles küsimuses on tehtud. ma arvan, et ma olen nüüd juba vastanud nendele küsimustele Eh, tuleksin tagasi veel proua Ferreira küsimuse juurde, tahaksin eh, talle selgitada eh, seda, mis on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Suurbritannias toimunud. see aasta oli aasta, kus me suurendasime oma töötajate arvu oluliselt Äh, tegemist on töötajatega, kes saavad palka ka aktsiates ning äh, selle kõige tulemuseks oli see, et äh, nad said ka olulisi maksusoodustusi, niisiis see on ka põhjus, miks me tollel aastal maksime vähe makse Suurbritannias. mis puudutab meie tegevust Hollandis Äh, siis äh, seal ei ole meil äh, ka mingeid seaduserikkumisi ning Luksemburgi puhul meil on uurimine käimas, jah, ma saan aru, et see uurimine uurid, uuris just nimelt ettevõtte sisese hinnaga ümberkäimist, ma ei hakka siin praegu laskuma üksikasjadesse, aga tahaksin juhtida tähelepanu vaid ühele asjale, nimelt Luksemburg, äh, põhjus, miks äh, Luksemburgist juhtus see, mis juhtus, on äh, seotud lepingute, rahvusvaheliste lepingutega, mis võimaldavad ettevõtetel seal oma rahvusvahelist tegevust juhtida, nii et, et tegemist ei ole mingi eh, soodusmaksustamisalase kohtlemisega, tahaksin teid selles punktis rahustada. kas ma unustasin midagi ära, te, kas te võite meile kinnitada, et Hollandi eh, Holland ei paku teile maksuparadiisi, jah, ma võin kinnitada, et see ei ole eh, nii, ma võin seda ka kirjalikult kinnitada Äh, aitäh, äh, see tähendab siis, et äh, mida te tee-, me lihtsalt teostame neid turustamisoperatsioone, mida ma just selgitasin. ma mõistan, et te tahtsite vist aru saada, milliseid meetodeid me kasutame, jah ja kuidas see raha siis äh, Kaimani saartele üle kantakse, küsib proua Ferreira. ma ei pea sellele küsimusele vastama, aga see ei lähe läbi Hollandi. jah jah, ma olen valmis sellele küsimusele vastama, aga ma ei taha teid äh, vale vastusega eksiteele viia. ja lõpetuseks äh, mulle esitati küsimus ka tegeliku maksumäära kohta, millised on need tegelikud maksud, mida Facebook maksab, nelikümmend protsenti kahe tuhande neljateistkümnendal aastal see, kuidas seda arvutatakse, seda arvutatakse vastavalt reeglitele, mis ettevõtete tulumaksu osas on, ma ei hakka siin teile raamatupidamise üksikasju selgitama, aga äh, olen valmis edastama teile vajalikud elemendid äh, ma arvan, et ähm, siin on äh, oma roll ka lobistide tööl. ja loomulikult olen ma valmis vastama teie küsimustele. Äh, meil on ka äh, lobitegevus Euroopas, USA-s, see tegevus on täiesti läbipaistev ja meil on vaja avalikustada kõik see, mis meie lobitööd puudutab. aitäh ja nüüd järgmisena äh, härra Lundblad. aitäh Äh, alustan siis sellest maksubaasi kahanemisest ja kasumi ümberpaigutamisest, sellest on juba üsna palju räägitud. Äh, ma tahaksin öelda, et selles äh, protsessis tehtud analüüsid on väga olulised, kuhu me tänaseks oleme välja jõudnud. sellest ajast saadik, kui see ettevõtmine kaks aastat tagasi algas, oleme me seda toetanud, sest me tahame selgeid, läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid maksuseadusi ja ma arvan, et EPS on võimaldanud meil seda eesmärki saavutada nüüd äh, me peame aga vaatama, aga kas seda tegevuskava on võimalik ellu rakendada. praegu on kõige olulisem küsida, et millised asjad tuleb praegu õigesti ära teha ja mulle tundub, et koordineerimine Euroopas ja Euroopa ja teiste riikide vahel on äärmiselt oluline. ja mis puudutab rakenduseeskirju, siis minu arvates on tegemist väga olulise äh, tööga, see on kuuesaja leheküljeline dokument ja me kõik üritame aru saada, kuidas seda täpselt ellu rakendada ja see on väga suur samm edasi Äh, Bermuda koha pealt, äh, tulles tagasi mulle esitatud küsimuse juurde, see raha, mis Bermudal on, äh, on edasi lükatud maks, seda raha maksustatakse USA-s, sest et USA-s tuleb seda raha maksustada, aga see maksustamine on lihtsalt edasi lükatud. see maksustatakse siis, kui see raha USA-sse kohale jõuab kui see USA-sse tagasi saadetakse, siis maksustatakse, aga me hoiame seda praegu Bermudal investeeringuteks ja muuks otstarbeks. nii et, et kui see ta, tuleb, see raha USA-sse, siis see seal ka maksustatakse. aga Bermuda ei ole see koht, kus see väärtus on loodud. aga teie tegevus eh, Iirimaal ja Hollandis tekitab ju väärtust, ütleb proua Ferreira, kus te seda deklareerite Eh, deklareerime seda Iiri valdusfirmas ja seal te näete ka, et makse makstakse, sest et eh, vastavalt eh, ühisturu reeglitele tuleb see maksustada, olete te kindlad, et te kõikidest reeglitest kinni peate? kas te võite seda avalikult öelda? jah, me võime seda täiesti avalikult öelda, nagu ma esimehele juba ütlesin, ma olen valmis andma ka üksikasjalikumat infot selle kohta, kuidas kõik asjad toimuvad, aga antud hetkel ma hästi seda seletada ei suuda, aga ma olen valmis seda tegema. ja kolmas küsimus puudutas maksusüsteemi. minu arvates ei ole väga kerge Euroop-, äh, võrrelda Euroopa ja Ühendriikide maksusüsteemi, sest need rajanevad erinevatele äh, põhimõtetele ja meie üritame kinni pidada nendest reeglitest, äh, kus me tegutse-, mille piires me tegutseme. meil on üheksa protsenti maksumäär ja kaheksa protsenti sellest me maksame USA-s, niimoodi maksusüsteem praegu toimib ja niimoodi me sellest ka kinni peame ning ähm, ma tahaksin lõpetuseks öelda, et jah, me osaleme OSCD äh, dialoogis ja peame dialoogi ka kõigi teistega, kes leiavad, tahavad arutada seda, kuidas maksusüsteemi peab kujundada. Äh, jah, seda tööd võib nimetada küll lobitööks, aga me oleme valmis selliseid arutelusid jätkuma, sellepärast et ettevõtted vajavad selget, mittediskrimineerivat, läbipaistvat äh, õigusriiki, reegleid, mida saame rakendada. ja proua Ferreira, üks küsimus veel, kas te tunnistate, et see raha, mis Bermudal praegu on, jääb lõpuks üldse maksustamata, sest et seda ei vii tagasi USA-sse, kus selle pealt saaks võtta kolmekümne viie protsendiste maksumäära. niisiis, tegemist on rahaga, mida mitte kusagil ei maksustata, seda ei maksustata praegu, ütleb härra äh, Lundblad äh, jah, põhjus, miks ta seal Bermudas ongi see, et teda ei taheta tagasi saata, ütleb proua Ferreira. aitäh esimees, kas ma võiksin paluda väikest selgitust? jah, palun. väike selgitus. Te mainisite, et USA äh, suudab mõju avaldada ja mitte Euroopa Liit. kas te mõtlesite Euroopa Liitu kui institutsiooni või seda, et Euroopa Liidu liikmesriikidel pole mingit mõju? mida te täpselt silmas pidasite, millist mõju? jah, maksude puhul, kui jutt on äh, maksudest, mis USA-st mujale lähevad, te ütlesite, et see ei mõjuta Euroopa Liitu. Äh, kas te peate siin silmas Euroopa Liidu liikmesriike või ainult institutsioone? Äh, ma pean silmas Euroopa Liidu liikmesriike, ütleb kõneleja. jah, USA süsteem Äh, selles osas, mis puudutab äh, maksustamise edasilükkamist, jah, nii palju kui ma aru saan, Ameerika süsteemid, siis tulu, mis on teenitud väljaspool USA territooriumit, mm, ei kuulu kohe maksustamisele, see maksustamine lükatakse edasi äh, kahekümne teise, kahekümne kolmandasse sajandisse jah, ma olen rääkinud Kanada administratsiooniga ja seal on asjad hakanud muutuma, aga mis puudutab USA-d, siis USA käitumine tekitab tõesti küsimusi ning see on teema, millest peame kõnelema. aitäh, tänan kõiki sõnavõtjaid ja täienduseks sellele, mida öeldi, tahaksin meelde tuletada, et meil on vaja äh, äh, Google'ilt teksti, äh, mis selgitab täpselt Äh, need äh, vastused nendele küsimustele, mis me oleme esitanud äh, ja mis puudutab neid Dutch sandwich ja double Irish, siis siis Ameerika maksumaksjaid ja Euroopa maksumaksjaid see teema puudutab. nii, mis puudutab nüüd äh, äh, äh, maksunõunike äh, oleks väga hea, kui Facebook eh, kinnitaks seda, mida te ütlesite, et eh, et ei kasva proportsionaalselt maksude vältimine ja teisalt eh, proua Jolie sooviks, et kõik ettevõtted, kes siin täna kohal on, annaksid meile Äh, ülevaate oma raamatupidamisest, arvestusest, äh, siis kulutustest, äh, kulutustest maksunõunikele, niisiis asi puudutab siis neid ettevõtteid, kes teevad riigipõhist aruandlust loomulikult. niisiis Äh, äh, loodame, et meil õnnestuvad need vastused saada enne nädala lõppu ja neid vastuseid võib saada siis ka meili teel, Google'i vahendusel näiteks äh, või siis pakiga Amazoni kaudu või ka läbi sotsiaalvõrgustike, läbi Facebooki. niisiis aitäh ja peatan nüüd hetkeks koosoleku, et saata ära meie külalised ja järgmised siia juhatada, aitäh!